tere, tere tulemast kõigile. tere tulemast kõikidele meie meie kolleeg Peters, kes on Belgia senati spiiker ei saanud praegu hetkel kohale tulla, sellepärast et ta osaleb läbirääkimistes, mis on kestnud äh, siin riigis juba kuid, äh, kuivõrd käsil on valitsuse moodustamine. Äh, ja ma tahaksin tänada seda, et meie sõber härra Maier, kes on senati asepresident, asespiiker, on nõustunud tulema siia härra Danny Petersi asemel. nii et äh, täna tuleb me tema, tema meile siia poodiumile, et äh, tänast äh, ühist täiskogu juhtida. see on ütlemata huvitav, sellepärast et tänase ennelõuna jooksul räägivad mitmed huvitavad isikud, vastavad meie küsimustele kõigepealt tutvustaksime töörühmade tööd. töörühmad kohtusid eile õhtul. ja siinkohal äh, tahaksin mainida, et äh, teile kas on juba jagatud äh, või jagatakse ka vormid sõnasoovide kohta. ja see siis puudutab pärastisi sõnavõtte, kõigepealt räägib meile Yves Deleterm ja seejärel komisjoni president härra Jose Manuel Barroso ja siinkohal paneksin kohe paika, et väga hea oleks, kui me alustame oma sõnavoorudega saalist, oleks juba selge, millised kolleegid sõna soovivad, nii et äh, nimekiri ei äh, oleks kogu aeg elav ja ei pikeneks lakkamatult, nii et oleks juba tegelikult sõnavõttude vooru alguses selge, kas sõna, kõnelejaid on viis või viiskümmend. siis me ka teaksime, kui palju meil on aega kõnelda. ja ärme siis hakkagi pikalt venitama, lähme kohe töörühmade raportite kallale ja kõigepealt annaksin sõna töörühmale number üks töörühma number üks tööd, töö käsitles majanduse kasvu ja töökohtade loomist Euroopa jaoks. siin on Miguel Portas ja kes juhtis seda, selle töögrupi tööd, töögrupi tööd tutvustab meile Bruno Tübens ja nüüd ma paluksingi, et ta tutvustaks meile oma tööd, töö tulemust. ja palun äh, tulge siia poodiumile. ja mikrofon on juba sisse lülitatud, nii et võite kohe oma sõnavõtuga pihta hakata, palun, olge lahked. suur tänu. suur tänu, härra esimees ma proovin anda endast parima ja rääkida kolmes keeles, hollandi keeles, prantsuse keeles ja inglise keeles. meie töögrupp analüüsis erinevaid asjaolusid, me analüüsisime, milline majanduskasv oleks Euroopas teretulnud ja millistele majanduskasvule me peaksime oma panuseid tegema. pärast sissejuhatust äh, analüüsime me ka komisjoni kahe tuhande kahekümnendate strate-, kahekümnenda aasta strateegiat ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tööprogrammi ja suuniseid, millele Euroopa peaks tähelepanu pöörama. ja me pöörasime tähelepanu ka Euroopale ja Euroopa sotsiaalsele päevakorrale ja loodetavasti meie mõtted töögrupi töö käigus äh, on äh, inspireerivaks äh, ka teistele. me, meie jaoks oli oluline roheline majanduskasv, roheline ja teadmistel põhinev majandus, noorte kaasamine tööturule, samuti ka eakate kaasamine tööturule. Need on elemendid, mis meie arvates on, peavad olema meie pingutustes olulisel kohal. tahaksime veel rõhutada, et Euroopa sotsiaalmudel ei tohi ohtu sattuda, me peame aitama seda kindlustada ja ettevõtted, ka suured hargmaised ettevõtted peavad seda silmas pidama, et nende roll on tähtis loomulikult oli mitmeid erinevaid seisukohti äh, selles osas, äh, milline peaks olema tasakaal riigivõla vähendamise vahel ja majanduskasvu suurendamise vahel. kui me tahame riigivõlga vähendada, siis loomulikult äh, on see suureks väljakutseks, sellepärast et me ei tohi unustada oma konkurentsivõime suurendamist ja me peame tegema panuse ka teadusuuringutesse ja arengusse. väga paljud arvasid, et kui me asume oma riigivõlga vähendama, siis äh, seetõttu peavad äh, riigid ja valitsused loomulikult oma kulusid kärpima ja äh, tuleks äh, rakendama, äh, rakendada näiteks kriisimaksu, kriisimaksu, mis on alati sellise negatiivse kõlaga. räägiti ka sellest, et et kindlasti tuleks kasumi ja tulude jagamisel pöörama rohkem tähelepanu väikeste, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kelle puhul võiks näiteks rakendada madalamat maksutaset ettevõtetel on äärmiselt oluline vastutus meie ühiskonnas ja seetõttu peaks võib-olla nõudma hargmaistelt ettevõtetelt, suurtelt hargmaistelt ettevõtetelt, et nad pikemas perspektiivis oma plaane teeksid, mitte ainult homsele päevale mõeldes. ja äh, sellised ettevõtted peavad kasutama corporate governance põhimõtteid ja seda tuleks teha vabatahtlike süsteemide abil, aga pikemas perspektiivis võiksid ametivõinud uurida, kuidas saab stimuleerida sellist mõtteviisi suurtes ettevõtetes ja kuidas soodustada sellist äh, lähenemist, äh, samal ajal majanduskasvu äh, mitte ohtu seades ja me peaksime mõtlema siis, kuidas stimuleerida väikseid keskmise suurusega ettevõtteid selles valdkonnas samuti, siis äh, nagu ma ütlesin, rääkisime palju ka noorte tööhõivest ja eakamate inimeste tööhõivest, väga paljud meie sõnavõtjatest rääkisid sellest, et kriis ei ole veel selja taga sellepärast et riigid püüavad praegusel hetkel olukorda stabiliseerida ja ei pööra praegu veel eriti suurt tähelepanu majanduskasvu suurendamisele. samuti on oluline meie jaoks ka äh, teadusuuringud. siseturg, mis pärast üheksakümne teist aastat on hoo sisse saanud, on viinud kolme miljoni uue töökoha loomiseni ja kahe tuhande kaheksandal aastal see optimistlik äh, areng peatus, olukord muutus ja mis puutub äh, Lissaboni strateegiasse, siis äh, ka see on meie olukorda muutnud. ametivõimudel pole eriti palju võimalusi töökohti luua iseäranis olukorras, kus riigivõlg on praegu nii suur ja seetõttu uued töökohad tuleb leida muudest sektoritest, mitte avalikust sektoritest ning ettevõtetele tuleb luua selleks sobivad tingimused. suur tööpuudus võib viia ka tarbimise kahanemiseni ja seetõttu kindlasti tuleks tööhõivet parandada iseäranis kõige nõrgemate ühiskonnagruppide tööhõive, tööhõivele tuleks suurt tähelepanu pöörata. siin peame silmas siis nagu öeldud noori ja eakamaid ja ja väga paljud sõnavõtjad leidsid, et töökohti tuleks luua ennekõike Euroopa kodanikke silmas pidades. ja alles pärast seda peaksime me mõtlema kolmandate riikide tööjõu kasutamisele ning äh, innovatsioon, innovatsioon on äh, võtmesõna meie majanduse ülesehitamises. see võib viia uute töökohtade loomiseni, nii et seetõttu on oluline rõhutada, et äh, tööhõive puhul on tehniliste vahendi ja automaati, automa-, automaatliinide kasutusele võtmine äh, kahjulik, siis äh, mis puudutab haridust, siis äh, haridus on üks nendest valdkondadest, kus on rohkem vaja spetsialiseeritud oskuseid, ärgem seda unustagem. teine selline valdkond on roheline energia kus äh, oleks äh, samuti vaja spetsiaalseid oskusi, erioskusi ja me peame mõtlema, kuidas neid oskusi ja teadmisi võimalikult hästi luua. parem haridus viib parimate töökohtadeni, seda mainisid nii mõnedki kõnelejad ja nii mõnedki sõnavõtjad äh, rõhutasid, et äh, elukestva õppe tagamine on äh, Euroopa jaoks üks olulisemaid eesmärki. Euroopas peaksid olema kõige haritumad töövõtjad ja need töövõtjad peaksid ka Euroopasse oma töö, tööd otsima jääma või tööd tegema jääma. ning paljud mainisid ka seda, et ükskõik milliseid äh, samme me ka ei astuks, äh, need sammud ei peaks suurendama lõhesid Euroopas äh, ja mis puudutab rohelist energiat, siis roheline energia peaks samas suurendama ettevõtete kulude taset. siis veel üks sõnavõtja mainis, et oluline on mõelda lepingutele ettevõtete ja poliitiliste vastutajate vahel nõnda nii-öelda ja siinkohal juhti, juhiti tähelepanu ka sellele, et oluline on ka pidev kontakt erinevate osapoolte vahel, meie peame kuulama ettevõtteid, peame kuulama, millised on ettevõtete, ettevõtjate vajadused ning me peaks, peame ühiselt mõtlema, millised töökohad, milliseid töökohti me saame luua Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, majanduskasv, tööhõive suurendamine. selle kohta räägiti järgmist. üks meie töögrupi liikmetest rääkis sellest, kui oluline on informeerida kodanikke kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast teisi töö, teised töögrupi liikmed äh, rõhutasid, kui oluline on, äh, et majanduskasvu ja tööhõive probleemide lahendused oleksid maailma tasandil, aga Euroopa lähenemine peab samuti olema tugev rõhutati, kui oluline on koostöö teadusasutuste, haridusasutuste ja tööstuse esindajate vahelt, mis aitaks ka saavutada tööhõive parandamist ja majanduskasvu suurendamist. samuti rõhutati, et kolmandate riikide toodetele tuleb samuti tähelepanu pöörata väga paljude kolmandate riikide ettevõtete puhul pole pööratud piisavalt tähelepanu rahvusvahelise tööorganisatsiooni reeglitele ja teistele rahvusvahelistele vastu võetud põhimõtetele. see on kindlasti teema, mida tuleks käsitleda ka rahvusvahelistel foorumitel. siis äh, Euroopa Liit peab äh, kasu saama ka solidaarsusest, mis on üks meie aluspõhimõtetest äh, ja mis on meil eeliseks ka tulevikust nii palju siis äh, töögrupi number üks tööst, palun. ja suur tänu selle põhjaliku ülevaate eest ja suur tänu, et te pidasite kinni oma kõneajast. ja meil on ainult viis kuni kümme minutit aega paraku ja igale kõnelejale, nii et nüüd lähme töögrupi number kaks juurde ja töökäekulup number kaks käsitles majandusjuhtimist Euroopas ja sõna saab meie kolleeg äh, Permanche Perez. palun, teil on sõnad ära. Monsieur le Président, merci de austatud äh, esimees, suur tänu, et annate mulle välja võimaluse tutvustada teise töögrupi tööd, mis käsitles majandusjuhtimist Euroopas. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, meie töögrupi töö algas sissejuhatava sõnavõtuga. mina tegin omalt poolt sõnavõtu Euroopa Parlamendi nimel ja me rääkisime nendest mõtetest, millega meie töötasime majanduskriisi komisjonis ja meie ettepanekuks oleks Eurotsoon ja majandusjuhtimine. ja äh, olukorras, kus me räägime valuutakriisist, on äärmiselt oluline, et ECOFIN-i juht tegeleks selliste küsimustega, siis teine äh, asi äh, oleks stabiliseer-, äh, stabilisatsioonipakt, äh, me peame mõtlema, milline peaks olema õige tasakaal selles küsimuses ja kolmandaks rahvusparlamendid ja rahvusparlamentide kaasamine. nii Euroopa semestri puhul, millest me oleme siin palju rääkinud, ah, mille käigus me peame otsustama, millist majandusjuhtimise kasuks me otsustame, kui ka üldisemalt maksuküsimustes peame tegutsema ühiselt, maksuküsimused on äärmiselt olulisel kohal meie aruteludes ja igal juhul pole vähimatki kahtlust, et parlamendiliikmed peavad tegema tihedat koostööd kõikidel tasast ja tasanditel. nii Euroopa Parlamendi liikmed kui ka rahvusparlamentide liikmed võtsid korduvalt sõna erinevate seisukohtade esitamiseks ja kõigepealt räägiksin ma siin siis sõnavõttudest liikmesriikide finants algatuste kohta ja siis äh, räägiksin Euroopa Parlamendi esindajate arvamustest. otsustamise protsess, äh, ühine otsustamine. kolleegid äh, Prantsusmaalt, Tšehhist, Portugalist, mujalt juhtisid tähelepanu sellele, et liikmesriikide parlamendid peavad kinni pidama tähtaegadest otsustusprotsessides ja oluline oleks sellest hoolimata tagada, et liikmesriikide panuseid Euroopa semestri puhul samuti arvesse võetakse. ja kui me räägime nüüd üleminekuprogrammidest, siis selle puhul võib-olla võiks kutsuda kokku parlamentaarse foorumi või konventi, mida tuleks korraldada, pidades silmas kõiki seatud tähtaegu, näiteks maikuus räägiti ka riigivõlast ning äh, usaldus äh, äh, suurenemisest, seda arutati näiteks ka Briti parlamendis ja kõik see, mis puudutab Euroopa semestrit, siis Itaalia kolleeg viitas selgetele indikaatoritele just jätkusuutlikkuse osas riigi, riikide eelarvete puhul. sellel ümarlaual räägiti väga palju ka lepingute ülevaatamisest. Euroopa Parlamendi kolleegid äh, viitasid äh, ka peaminister Junckeri sõnadele, et äh, oleks tõepoolest vaja üle vaadata lepingud poliitilistel põhjustel et ei tekiks neid vaidlusi ka ülemkohtutega erinevates liikmesriikides, räägiti lihtsustatud menetlusest või siis äh, jällegi konvendi kokkukutsumisest. ja äh, seda toetasid äh, meie töörühma Saksa ning Poola liikmed Poola ning Saksa kolleegid äh, tõstatasid äh, ka maksude küsimuse, äh, maksude harmoneerimise küsimuse. see ei puuduta niivõrd määrasid, kuivõrd seda, kust need maksud või need maksutulud laekuvad. räägiti ühtsetest määradest ähm, näiteks finantstehingute maksustamisele. neljandaks tõstatati veel ühte teemat, mida ma mainiksin, sellest rääkis ka meie äh, Belgia kaasistuja ja see puudutas äh, reitinguagentuure. seda teemat on praeguseks juba palju arutatud. peaksime vaatama, millistel tingimustel oleks mõttekas luua Euroopa krediidireitingu agentuur, tegemist oleks siis avalik-õigusliku asutusega ja millistel tingimustel võiks see agentuur eh, sekkuda ka siis, kui on probleeme riigivõlaga liikmesriikidel. viies ja viimane punkt, mida sooviksin siin mainida, see on eh, tasakaal kogu selle majanduse juhtimise eh, teemas me peaksime tagama selle, et see majanduse juhtimine või selle uuendamine ei tohiks kindlasti saada takistuseks tulevastele investeeringutele, seda mainisid eelkõige Saksa kolleegid. ja põhimõtteks on siin see, et need riigi kulutuste kärped ei tohiks saada takistuseks tuleviku investeeringutele, mis on ju niivõrd hädavajalikud. Itaalia kolleegid mainisid äh, ka ühtset Euroopa laenumehhanismi, selle vajalikkust selleks, et äh, finantseerida strateegiliselt tähtsaid infrastruktuuriprojekte ja viimane punkt minu poolt, paljud kolleegid äh, tõstatasid ka tööhõive ja töökohtade loomise küsimus ning äh, sidusus kõikide nende teemade vahel selleks, et vaesuse vastas, vastu võidelda, nii et siin on väga palju erinevat äh, mõtteainest. ja me ei räägi siin mitte ainult tõhusast äh, majanduse juhtimisest, rahvusparlamendid ning Euroopa Parlament peaksid saama siin käsikäes töötada ühise strateegia huvides, mis võimaldaks Euroopa Liidule Ähm, just selle valuutasõdade ajastul olla tugev ning kindlameelne eh, sisemiselt, selleks et olla tugev ka väliselt. aitäh. Lähme nüüd edasi ning kuulame kolmanda töörühma seisukohti Nemad vaatasid, kuidas on võimalik täiendada ühtset turgu Euroopas ning raportööriks on äh, härra Jordi de Villanova. aitäh, härra esimees. lugupeetud osalejad, eilne arutelu kolmandas töörühmas, mida mul oli au juhatada, keskendus sellele, millised on väljakutsed, millega seisab silmitsi Euroopa ühisturg. see on üks Euroopa Liidu alustalasid ning ähm, arutelu tulemusel tuginesime tihtipeale Monti raportile ja pöörasime tähelepanu nii ootustele kui ka probleemidele ja millised olid just äh, konkreetsete liikmesriikide seisukohad. osad liikmesriigid arvavad, et et krii-, kuigi on toimumas kriis, siis teised hakkavad sellest juba üle saama. palju rääkisime majanduspoliitikast, liberaalsest kuni Äh, sotsiaalmajanduse mudelini. enamus arvamusi väljendas seda, et äh, meil on olemas konsensus, et me peame edasi töötama ühisturu nimel. ja seda saab teha tuginedes kodanike ja ettevõtete toetusele. paljud avaldasid muret selle üle, kuidas avada see turg täielikult osad olid äh, protektsionismi poolt, enamus aga mm, olid nõus sellega, et meil on vaja tugevdada vabadusi. ning selleks, et seda teha, oleks, oleks vaja tähelepanu pöörata seadusandlusele seadusandlus peaks võimaldama Euroopa seadusandluse ülevõtmist riiklikul tasandil. väga palju pöörati tähelepanu avaliku hanke direktiivile, e, sest vaatamata ühisturule on e, väga palju bürokraatiat, e, mis puudutab just keskmisi ja väikeettevõtteid teenuste direktiivi ülevõtmise suhtes avaldati samuti muret. ning mis äh, puudutab mm, äh, konkurentsi kolmandate riikidega, meil on vaja piisavat seadusandlust, meil peaks olema võimalus võrdselt konkureerida ka kolmandate riikidega, mis puudutab ähm, ettevõtete ähm, asutamist äh, digitaalsektoris. paljud viitasid sellele, et meil oleks vaja maksude ühtlustamist üle Euroopa liikmesriikide konkurentsivõime seoses maksustamisega võibki pikemas perspektiivis probleeme tekitada. töörühmas ähm, leiti samuti, et meil oleks õige jõustada Euroopa Komisjoni lähenemist äh, nii-öelda ühisturu taastulekuks, tuginedes äh, oktoobris avaldatud äh, aruandele, mille avaldas siseturuvolinik härra Barnier arvestades seda, et ähm, meil oli väga elav keskustelu, paljud ähm, osalejad väljendasid seda, et äh, just seda, milline on olukord nende riikides. minu kokkuvõte peegeldab arutelu kulgu ning loodetavasti on see oluline aitäh yes.. Muchas gracias, querido Jordi eh,. Con... aitäh. kolleegid, sõbrad, nüüd äh, oleme sellega jõudnud ühele poole töörühma raportitega me oleme osad äh, juba ka paberil kätte saanud, kuid mitte kõike. Neid, need kokkuvõtted on pärast ka kättesaadavad, tegemist on huvitavate dokumentidega. nüüd lähme edasi päevakorra järgmise punkti juurde meile on öeldud, et härra Leterm, Belgia peaminister, jõuab siia alles pool üksteist. seega oleme me palunud meie sõpra härra Barrosot komisjonist, kas tema võiks esimesena sõna võtta ja ta on äh, hea meelega nõus äh, selle muudatusega päevakorras ja seega anname sõna härra Barrosole uh,. Distinguished members aitäh, head äh, Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide liikmed. ma väärtustan äh, väga sellist võimalust teile kõnet pidada. ja ma ei ütle seda mitte ainult viisakusest, soovin teile edastada poliitilist sõnumit. tänapäeva väljakutse nõuab meie kõigi osalust seisame silmitsi väga suurte väljakutsetega ning meil ei ole edu juhul, kui me ei tee tööd koos. meil on vaja ühtset nägemust, kuidas Euroopa majandust edendada, kuidas suurendada tööhõivet ja tekitada majanduskasvu. me peame kõik Euroopas selle ühise nimetaja nime, nimel töötama. Teil on eh, demo-, demokraatiale tuginedes võimalus tegutseda. ma olen oma pingutat-, pingutustes pidevalt rõhutanud seda, et meil on vaja teha koostööd, olen alati pooldanud eh, dialoogi laiendamist ja süvendamist rahvusparlamentidega praeguses olukorras peaksime me üksteisega rohkem rääkima ning samuti üksteist kuulama. ja just seepärast arvan ma, et me peaksime leidma ühise lähenemise selleks, et kriisiga toime tulla. üks äh, sõnum on selge, eurooplased on, tunnevad väga suurt muret. Nad tunnevad muret oma töökohtade pärast töökoha säilitamise võimalus ning äh, töökohtade tagamine nendele, kes äh, on töökoha kaotanud või töökohtade tagamine tulevikuks, tekitab neile muret, nad tunnevad muret ka pensionide, hariduse pärast, nende elukvaliteedi ja keskkonna pärast. Nad pöör-, vaatavad Euroopa poole ja nad soovivad vastuseid. ja kui need vastused on õiged, siis suudame me kriisiga toime tulla see kriis paneb äh, proovile meie solidaarsuse rohkem kui kunagi varem. ma usun, et me oleme praeguseni hakkama saanud, kuid meie töö ei ole veel lõppenud. me oleme väga olulises olu-, hetkes, mis puudutab majanduse taastumist. Euroopa majandus kasvab sel aastal rohkem, kui et-, kui me ette oskasime näha kuid olukord on väga erinev liikmesriigiti. mida me hetkel peame tegema, on mitte tunda rahulolu, vaid me peame kõik oma jõud rakendama selleks, et lahendusi leida. Euroopa majanduspoliitikat on muudetud alates kriisi algusest. me oleme võtnud ette täieliku reformi, me tegeleme majanduse juhtimisega, me loome uut süsteemi selleks, et tagada majanduslik õitseng tulevikus. enamus äh, rahvusparlamente ja ka Euroopa Parlament on äh, väga palju tööd teinud selle nimel, et uusi lahendusi leida. põhilahendused on olemas, näiteks mis puudutab järelevalvet. teistes küsimustes aga ei ole veel äh, lõpptulemuseni jõudnud ja mitmeid on vaja veel ette võtta. mis puudutab finantssektorit, siis ma arvan, et meil on oluline vaadata tulevikku. me peame silmas pidama oma majanduse olukorda ja me peame arvestama ka oma globaalsete partnerite tegevust riigivõlakriis sel aastal on väga hea näide. see on välja toonud majanduse juhtimise puudujäägid ja näidanud ka seda, kui seotud on kõik majandused. me ei saa ehitada head tulevikku äh, kokkuvarisevale vundamendile. meil on vaja stabilisatsioonimehhanisme septembris tegi komisjon ettepaneku, mis puudutab uusi majanduse järelevalve mehhanisme ning äh, kuidas toime tulla mm, ebatasasustega. ja seda, selles töös tuginesime mm, härra Rompoi poolt juhitava majanduse juhtimise töökonna raportile me vaatasime seda, kuidas paika panna püsiv kriisijuhtimise mehhanism. meil on vaja selle mehhanismi osasid äh, täpselt üle vaadata. liikmesriigid äh, on äh, teinud teatud ettepanekuid, me teame, et põhi, aluslepingute läbivaatamine on justkui Pandora laeka avamine. ja meil on vaja just püsivat konkreetset äh, mehhanismi. lepingute muutmist äh, saab teha vaid piiratult. me ei muuda Euroopa pädevusi, ja ma usun, et, et me, kui kõik on, äh, siis on meil võimalik lahendusi leida ma leian, et äh, see on äh, väga oluline hea tuleviku loomiseks. meil on vaja enamat selleks, et saavutada majanduskasvu ja tööhõivet. meil on vaja ette võtta vajalikud muudatused ja see on just see, millest räägib äh, strateegia kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja see on kaasav tulevik ja meil on siinkohal ühine eesmärk. ja siinkohal on väga oluline rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi roll. meil on vaja selgitada neid vajalikke reforme ja see töö peab algama praegu, me ei tohi viivitada äh, me peame kõige pakilisemate küsimustega peale hakkama. meil on vaja tugevat koordineeritud raamistikku, raamistikku, mis keskendub kodanikele, mis kasutab ära ühise turu vaja, võimalusi, tugineb innovatsioonile ja jätkusuutlikule, suutlikkusele. sellega saame Euroopat muuta vastupidavamaks ja paindlikumaks Euroopa digitaalne agenda, kiire internet annab meile konkurentsieelise. innovatsiooni lipulaeva algatused on meile väga olulised selleks, et meie tööstuse konkurentsivõimet tõsta ning luua uusi ettevõtlusmudeleid vaesusega toimetulek, noorte tööhõive tagamine on oluline. selleks, et midagi saavutada, peame õigel rajal seisma. selleks, et kõike seda saavutada, on meil vaja uusi vahendeid, me peame tuginema kogemusele ja, ja arvestame ka Lissaboni strateegia puudujääke kui äh, need programmid jäävad vaid bürokraatlikuks harjutuseks, siis ei, ei ole sellest kasu, meil on vaja kokku viia riiklikud poliitikad, sellisel juhul on meil võimalik ähm, ette võtta tõeline muutus. kõik ähm, parlamendiliikmed teevad jõupingutusi selleks, et äh, et kaasata nii riiklik äh, kui ka Euroopa Liidu perspektiiv. Need liikmesriigid, kus äh, rahvusparlamendid ja valitsused on äh, aktiivsed, on kasutegur suurem. parlamendiliikmed peaksid silmas pidama Äh, seda ja va-, jälgima pidevalt seda, mis töötab ja mis mitte ning äh, kaasama kõik demokraatia põhimõtted. ma tean, et paljud on äh, avaldanud muret selle üle, kuidas mõjutab see eelarvet. see ei mõjuta kuidagi rahaliselt ja see ei olnud ka meie ettepanek. ma arvan, et äh, mul on väga hea meel, et ma saan seda täpsustada. Euroopa poolaasta on oluline nii riiklikul tasandil kui Euroopa Liidu tasandil. see tähendab andmete vahetamist, kui meil on võimalik andmeid vahetada, siis on meil rohkem võimu. mis puudutab äh, fiskaalandmeid, äh, makromajanduse andmeid ja kõige sellega on võimalik üht-teist ära teha kriis on selgelt välja toonud vähemalt, äh, et äh, ühe riigi otsused mõjutavad otseselt teiste riikide majandust. seega majanduspoliitikat ei saa vaadata ainult äh, siseriikliku küsimusena, see on ilmselge. ning see on reaalsus. me sõltume vastastikku isegi üleilmsel tasandil kui me näeme sõltuvust maailma areenil, siis kuidas saame me öelda, et see, et meil ei ole vastastikku sõltuvust Euroopa Liidu sees? selleks, et äh, kõik töötaks, on meil vaja minimaalstandardeid fiskaalpoliitikas siseriiklikul tasandil. loomulikult ei tohi see minna vastuollu siseriikliku õigusega täpsema ja pideva koostööga Euroopa Parlamendiga. Euroopa Parlament on ju otse valitud ning on legitiimne asutus, tegemist ei ole teisejärgulise parlamendiga. Euroopa Parlamendil on äh, Lissaboni lepinguga tulnud äh, palju rohkem võimu ning äh, mitmete riikide poliitikud ei ole veel mõistnud, milline on Euroopa institutsioonide tegelikkus. meie tänane teema on väga hästi valitud. meie ülesanne ei ole taastada sellist majandust, nagu oli, seda ei ole võimalik teha. meie eesmärgiks on luua majandust, nagu see peaks olema. majandus, mis on konkurentsivõimeline üleilmselt. majandus, mis tugineb meie väärtustele ja põhimõtetele. ja see on ka, see on sotsiaalne turumajandus. majandus, mis vastab meie vastutusele ja kaitseb haavatumaid rühmi. majandus peab olema jätkusuutlik ähm, ja madala ähm, ökoloogilise jalajäljega me soovime väljakutsetega silmitsi seista, me ei taha ka teha järeleandmisi meie väärtustes, mis puudutavad sotsiaalset kaasatust ning keskkonnaga arvestamist. see nõuab meilt kõigilt väga suurt pingutust nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil. mina omalt poolt teen kõik, et teiega koostööd süvendada ja edasi jätkata, aitäh! suur tänu! suur tänu, härra komisjoni president, kallis sõber. ja kuna härra Leter, me ei ole veel paraku meieni jõudnud, siis äh, paindlikud nagu me oleme, äh, paindlikkust on vaja ka belglastel loomulikult äh, aga paindlikud nagu me oleme, alustagem nüüd siis praegu aruteluvooru ja anname sõna kolleegidele, kes on sõna soovinud, kui härra Leterme kohale jõuab, siis äh, teeme väikse pausi oma aruteludes, kuulame ära, mis tal on meile öelda ja siis jätkame oma arutelu, aga tuletaksin teile kõigile meelde, milline on tänane töökord. kõigepealt sõnavõtjatel on kolm minutit ja me paluksime teile võimalikult täpselt kõneajast kinni pidada ja ka oma kõneaega näete te ka siin saali eesotsas ekraanil vaadake siis kella, kui räägite. ja eile alustasime me ka rohelise ka-, või vabandust, sinise kaardi menetlusega. Te ei pea oma siniseid kaarte kasutama, see pole kohustuslik, aga kui on keegi sõna võtnud, siis äh, võib teie hulgast keegi tõsta sinise kaardi ja sellisel juhul äh, küsin ma kõnelejalt, kas kõneleja on valmis vastama ühele küsimusele isiku poolt, kes on sinise kaardi tõstnud ja kui äh, kõneleja on valmis vastama mõnele küsimusele, siis äh, anname sinise kaardi tõstjale kolmkümmend sekundit äh, küsimuse esitamiseks ja seejärel võib algne kõneleja vastata sellele küsimusele kolmekümne sekundi jooksul. ja iga liige võib kogu arutelu jooksul äh, maksimaalselt kaks korda oma sinist kaarti tõsta. ja siinkohal ongi siis mul suur au ja anda juhtimine edasi kolleegile Willie de Maierile. Lieži linna peale ja meie, need, kes tunnevad äh, härra De Maierit, teavad, milline au mul on anda talle sõna ja me vahetame siis kohad. istun ise komisjoni presidendi kõrvale. aitäh. minu jaoks on suur au juhtida sellist koosolekut ja ma alustaksin sellega, et annaksin sõna Birute Vesaitele Leedust. palun, proua, teil on kolm minutit. gerbiamas komisjonis pirmininke, me sveikiname Euroopas. suur tänu, lugupeetud komisjoni president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. tahaksin öelda, et me tervitame Euroopa Komisjoni otsusekindlust ja seda erinevate reformide elluviimisel pärast tõsist majanduskriisi, mis tabas Euroopa majandussektorit ja finantssektorit. kriis on aga väga selgelt näidanud, et meil on vaja ülemaailmseid majanduslikke regulatsioone, vastasel korral tekib uus kriis. ma olen teiega nõus olen nõus selles osas, et me peame sisse viima finantstehingumaksu, kuid kahtlen, kas sellisest maksust Euroopa tasandil oleks mingisugust kasu. sellepärast, et finantsturg toimib ju ülemaailmsel tasandil ja seetõttu Euroopa olulise tegijana maailma majanduse areenil peaks olema finantstehingu maksu eestkõnelejaks ka maailma tasandil. kriisi tekitajateks võib pidada pankasid, nagu me teame, aga praegusel hetkel saavad pangad kriitis, kriisist kasu meie siin räägime sellest, kuidas luua uusi töökohti, aga samal ajal me teame, millised on liikmesriikide võlatasandid, aga pangad samal ajal teenivad kasumit liikmesriikide pealt selle asemel, et äh, luua väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ja aidata selliseid ettevõtteid. Äh. suurem osa liikmesriikidest paistavad olevat äh, suurepärased doonorid pankari, pankade silmis. Nad aitasid pankadel kriisist välja tulla ja seetõttu ei tohiks me jätta pankasid kahe silma vahele, me peaksime mõtlema, kuidas aidata, kuidas äh, stimuleerida panku uute töökohtade loomisele kaasa aitama. ja mis puudutab Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, äh, siis ma arvan, et me ei tohiks ära unustada oma kodanike energiapuudust, energiavaesust. kasutaksin äh, tänast võimalust ja kutsuksin Euroopa Liitu üles sõnadelt tegudele asuma me ei tahaks kuulda äh, ainult sõnu solidaarsusest, äh, me tahaksime näha tegusid. kui me räägime energiasolidaarsusest äh, ja energiast Euroopas, siis Euroopas energia küsimustes on kahepoolne tasand olulisem kui Euroopa tasand. mul on väga hea meel, et te usaldate liikmesriikide parlamente ja et te leiate, et infovahetus finantsküsimustes on äärmiselt oluline. mina leian, et liikmesriikide parlamendid on äärmiselt pädevad, neil on piisavalt vahendeid selleks, et oma valitsuste üle parlamentaarset kontrolli rakendada ka finantsdistsipliini küsimustes. suur tänu! suur tänu, proua! ja suur tänu selle eest, et pidasite kinni ka kõneajast. ja nüüd äh, pöördun äh, teise kõneleja poole, Andrei Kalasevski Poola seimist. palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees parem majandusjuhtimine Euroopa Liidus on hetkel möödapääsmatu. tegemist on reaktsiooniga kriisile ja reaktsiooniga, mida me peame ellu rakendama. parem kooskõlastamine liikmesriikide majanduspoliitika vahel äh,, majanduse olukorra jälgimine ja kriisi ja juhtimise raamistik on üsna selged eesmärgid. määratletud, selgelt määratud eesmärgid, mis võivad aga Euroopa majanduse äh, Äh, ohtu äh, suurendada, aga meie tahaksime hoopis äh, oma konkurentsivõimet parandada. selleks, et oma konkurentsivõimet parandada, peaksime me lõpuks ometi ühisturuprojekti lõpule viima ja Euroopa Liidu konkurentsivõime pole sugugi mitte kooskõlas äh, liikmesriikide konkurentsivõimega. liikmesriigid konkureerivad omavahel, äh, kuid liikmesriikide omavaheline konkur-, konkurents peaks olema lisandväärtus Euroopa konkurentsivõimele. ja eile, kui me rääkisime konkurentsist liikmesriikide vahel maksuküsimustes, siis leiti, et selline konkurents äh, tegelikult on negatiivne. rääkisime sellest, et konkurentsi puhul on üsna raske täpselt paika panna, milles see konkurents peaks olema, kui kaugele see peaks minema, kas tuleks muuta õigusraamistikku, et selline kontrollimatu konkurents maksuküsimustes lõpetada. me rääkisime, kas meil oleks vaja ühist maksuraamistikku, nii et me kasutaksime samu termineid maksudest rääkides kuid samas, mis puudutab maksumäärasid ja tööjõu hinda, siis selles osas ei tohiks konkurents kuskile kasuda. härra Barroso rääkis uutest töökohtadest, uusi töökohti luuakse investeeringute abil. me peame julgustama investoreid Euroopa Liidust, aga ka Ameerika Ühendriikidest, Indiast, Brasiiliast ja teistest riikidest me peame innustama neid investeerima ja selleks, et äh, investoreid invest-, innustada, on äh, meil vaja äh, konkurentsi ja mis tegelikult peitub ju just nimelt erinevate maksusoodustustes, tööjõu hinnaerinevustes ja nii edasi. suur tänu. nüüd Äh, pakuksin välja minna kolmanda kõneleja juurde, Malcolm Harbour, äh, Euroopa Parlamendi liige, palun, teil on sõna uh,. suur tänu, härra esimees olles siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni esimees Euroopa Parlamendis, oli mul suur au eile ühte töögruppi juhtida ja ma tahaksin tänada raportööri selle suurepärase raporti eest, mis ta meie töögrupi tööst tegi, aga väga paljud rääkisid meie töögrupi käsitletud teemadest ja töögrupi peateemast, ehk siis kuidas ühisturu projekt lõpule viia. ja mina tahaksin kommenteerida paari sõnaga meie komisjoni tööd. meie oleme oma töö abil Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnendas strateegias püüdnud siseturgu tähtsamale kohale tuua, nagu te paljud teist teavad, meil on ühisturu akt, mis võeti vastu paari mis avati avalikule kuulamisele ja me oleme üles kutsunud esitama viiskümmend ettepanekut, kuidas seda projekti ellu viia, siin on siis rahade e-, kasutamine ennatlikult ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. aga äh, härra president ei maininud siinkohal seda akti, millest me rääkisime ja aga ma olen kindel, et ta teeb seda hiljem. aga see oli üks ettepanek, mille meie komisjon tegi ja see näitab, mida Euroopa Parlament tegelikult teeb, kui äh, me leidsime, et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia sellele põhitöövahendile Euroopa Liidus ja majanduskasvu äh, suurendamise töövahendile ei pööratud piisavalt tähelepanu. me ütlesime komisjonile, et avalik hange ei toimi nii, nagu avalikud hanked peaksid toimima. ja väga paljud leiavad, et avalikud hanked on bürokraatlikult tülikad ja ei aita sugugi mitte majanduskasvu ja innovatsiooni parandada ja samuti ei aita avalikud hanked väikestel ettevõtetel turule pääseda. see on äärmiselt oluline ja ma arvan, et oluline on ka see, et me mõtleksime, kuidas me sellise probleemi lahendaksime, millise strateegia abil ja seetõttu läheksin järgmise kommentaari juurde, mida ma tahaksin jagada oma kallite kolleegidega siin ja ka Euroopa Komisjoni esindajatega kui liikmesriikide parlamendid peaksid oma olulist rolli täitma ja aitama meil siseturu olulisust kaitsta ja põhjendada, siis tuleb teha koostööd kodanike ja Euroopa Parlamendi liikmetega. me peame strateegilises poliitilises planeerimises olema edumeelsemad kui varem. Pole mingisugust kasu, et Euroopa Komisjon saadab teile üksikasjalikud ettepanekud ja te ei ole valmis neid analüüsima, teil on ainult paar nädalat analüüsimiseks ja vastuste saatmiseks, see ei ole õige rahvusparlamentide esindajate kaasamine me peame teid kaasama nii, et me räägime juba algfaasis tulevastest projektidest, tulevatest strateegiatest. tooksin ühe näite ja katsun teha seda kiiresti, nii et ma ei räägiks liiga palju üle oma kõneaja võtame näiteks professionaalsete kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise. me teame, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal teeb komisjon ettepaneku reformi kohta ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kavatseb minu ette, minu komisjon äh, esitada strateegilise raporti, mis on äärmiselt olulise sisuse tähtsusega. ja kallid kolleegid, me juba kohtusime liikmesriikide parlamentidega, et rääkida teis, teiega, millised on teie mured seoses selle ettepanekuga, väga paljud teist osalesid sellel koosolekul. härra komisjoni president, selline on õige koostöövorm, me peame strateegiliselt lähenema vastama küsimustele, te peate rääkima selliste komisjonidega nagu minu töökomisjon ja siis äh, ja seda tuleb teha enne, kui komisjon esitab oma üksikasjalikud ettepanekud. komisjoni president, teie peate samuti kandma hoolt parlamentide vahelise töö eest. meie püüame siinkohal aidata kaasa, et Euroopa, et liikmesriikide parlamentide arvamust küsitakse õigel ajal, nii et äh, see on, nende arvamus saaks ka mõjutada lõplikke arenguid aitäh selle sõnavõtu eest. ma paneksin nüüd ette äh, anda sõna härra Robert Lugarile, kes äh, esindab äh, siin Austria parlamenti die europäischen banken bekommen im moment äh, unbegrenzt geld von suur tänu Euroopa pankadele antakse Euroopa Keskpangast praegu piiramatuid rahalisi vahendeid üheprotsendilise intressimääraga. ja nad teenivad kasumit äh, riski, ilma igasuguste riskita ja kõik on täiesti riskita ja tagatiseks on Euroopa Liidus mingisugust riski ei, äh, pankadel pole. lõppkokkuvõttes võib öelda, et praegusel hetkel äh, madalatest keskpanga intressimääradest saavad kõige suuremat kasumit pangad ja need madalama intressimääraga madal intressimäär ei too kasu väikestele keskmise suurusega ettevõtetele paraku, nagu see oli ette nähtud. ja me peaksime selles suhtes midagi ette võtta, võtma pangad väidavad, et väikestele keskmise suurusega ettevõtetele laenu andes peavad nad võtma rakendama suuremaid intressimäära, sellepärast et sellega kaasnevad suured riskid, nii et tegelikult meie meetmed ei toimi seal, kus nad äh, peaksid toimima. intressimäärade alge, äh, alandamine peaks majanduskasvu soodustama ja looma uusi töökohti, parandama tööhõivet, aga paraku see nii ei ole ja lihtsalt kõik läheb pankade ta taskusse. me peame midagi ette võtma, äh, madalad intressimäärad peavad soodustama tööhõive kasvu ja siis äh, rahvastiku arengud, äh, see on üsna veider kommentaar võib-olla minu poolt, äh, aga ma leian, et kümne-viieteistkümne aasta pärast on Euroopa Liidus tööjõudu liiga vähe. praegusel hetkel on meil tööjõudu liiga palju, kuid kümne-viieteist aasta pärast on olukord hoopis teistsugune. meil on liiga vähe lapsi ja meie rahvastiku arengud on problemaatilised. seetõttu peaksime mõtlema ennekõike selle peale, kuidas me saaksime rohkem lapsi Euroopasse nii, et kümne, viieteist, kahekümne aasta pärast oleks meil ka töötegijad, keda meil siis vaja läheb. või äh, me peaksime keskenduma kvaliteedikriteeriumitel põhinevat immigratsiooni ja need sisserändajad, kes on juba Euroopasse tulnud ja kellel puuduvad vajalikud kvalifikatsioonid, peaksid saama võimaluse need kvalifikatsioonid omandada. praegusel hetkel, kui neil puudub vajalik õpe, vajalik väljaõpe, tekitavad nad ainult probleemi, meil oleks vaja uut lähenemist ja meil oleks vaja ka asüüliküsimustes uusi õigusakte ja õigusraamistikku Euroopasse tuleb massiviisiliselt äh, asüülitaotlejaid ja sellega seoses äh, tekib meil pole tulevikus ainult probleeme. aitäh, et pidasite kõneajast kinni. nüüd äh, on järgi jõudnud viienda kõneleja kätte, proua Alicia Oletšovska. palun, teil on sõna suur tänu, daamid ja härrad. meie kahepäevane arutelu väljakutsete osas, mis seisavad Euroopa Liidu ees ja kriisijärgne ajajärk, see puudutab äh, väga olulisi teemasid ja neid kõigiga arutati erinevates töörühmades tööhõive majanduse juhtu, juhtimine ning äh, ühisturu loomine. Need on teemad, äh, mis äh, peaksid vastama meie ootustele ning me peaksime suutma ka oma kasvupotentsiaali täita riigihanked on üks teema, mis ikka ja jälle jutuks tuleb, ma olen ise töötanud kümme aastat juba Majandus- ja Sotsiaalkomitees ja ma olen äh, seda seadusandlust arutanud äh, väga palju ja minu märkused riigihangete osas on järgmised seadusandlus ning nõuded, mis puudutavad riigihankeid Nendele on täiesti võimalik vastata ette, ettevõtetel. kuid probleemiks on see, et kõikides liikmesriikides, kus investeeritakse ning kus riigihankeid laialdaselt kasutatakse, seal ei ole piisavalt koolitust ettevõtjatele ja ettevõtjad ei ole seetõttu valmis riigihanke äh, protseduuris osalema Nad räägivad bürokraatlikest takistustest ja nõuetest, kuid nad ei ole teadlikud sellest, et selle kõigega kaasneb ka suur vastutus ja tihtipeale on need nõuded vajalikud selle hanke edukuse huvides. sest me peame ju välja valima ettevõtte, mis äh, tagab kõige väiksema riski riigid peaksid ettevõtjaid, äh, ärimehi koolitama selles osas, millised riskid nende peale, enda peale võtavad äh, riigihankes osalemisega ja kuidas nad äh, edukat investeeringut ette valmistavad minu meelest peaksid paljud liikmesriigid sellist koolitusvõimalust kasutama ka selleks, et muuta inimesi teadlikumaks ning avalikku arvamust teadlikumaks sellest, kuidas leida innovatiivseid ideid, kuidas ettevõtted saaksid leida enda majandusniši äh, ja kuidas leida lahendusi, mis oleksid ka keskkonnasõbralikud. sest just see on kõige olulisem meie tuleviku seisukohast. väga raske on äh, määratleda teemasid, äh, mis äh, tagavad kasumi ettevõtetele, kuid meie kindlasti Euroopas soovime, et meil oleks üha enam ettevõtteid ja sooviksime, et äritegevus oleks äh, vähem riskantne ning äh, enam kasumlik. me ei räägi siin mitte ainult uute ettevõtete loomisest, Poolas oli meil võimalik kriis üle elada ning äh, meil on palju enam uusi ettevõtteid kui neid, mis sulgeti. suur tänu! nüüd on sõna proua Ilda Figuereidol, eh, Euroopa Parlamendi liikmel, palun. Neste debate, eu creio que é importante ter em conta três questões e... hea on eh, silmas pidada kolme olulist teemat. esiteks eh, vaesuse suurenemine, tööpuuduse suurenemine ning ebavõrdsuse suurenemine. seda kõike on siin juba mainitud, on öeldud, et kriisi põhjustajaks olid pangad ja täna tegelikult lõikavad sellest kriisist kasu just needsamad pangad. ja see toob endaga kaasa palju rahastamisraskusi näiteks VKE-dele ja palju raskusi äh, põhjustavad ka erinevad kärpekavad. riigid, mis on äh, majanduslikult ning äh, finantsiliselt nõrgad, need, neid tabasid need kärpekavad eriti valusalt. Neid kavasid rakendatakse vägagi rangelt vastavalt äh, suhteliselt irratsionaalsetele reeglitele, ma ei räägi siin mitte ainult Kreekast või Iirimaast, ma räägin ka Portugalist. Portugalis on praegu olukord äh, dramaatiline. tulevikus äh, on meil enam vaesust, enam tööpuudust ning äh, ka ebavõrdsus äh, suureneb. teisisõnu kriis toob enda, tõi endaga kaasa vähem sotsiaalset sidusust. ja samal ajal on vaesus suurenemas ajal, mil Euroopa peaks vaidlema just vaesuse vastu. kui me vaatame arve Euroopa Liidus, siis me näeme, et meil äh, on varsti va-, elavad vaesuses üle saja miljoni inimese. ma ei saa aru rääkida, kuidas Euroopa Komisjon räägib vaesusevastasest võitlusest, kui samal ajal ta kehtestab nõudeid kärpekavadeks, mis muudavad äh, selle olukorra palju hullemaks. ja minu kolmas märkus ülioluline on puudutada ähm, seda teemat, et me ei tohiks rääkida siin mitte finantsilisest jätkusuutlikkusest, vaid sotsiaalsest jätkusuutlikkusest, me peame need kaks vähemalt tasakaalu sa-, saama. me ei peaks jätkama seda pimedat poliitikat, mis suurendab sotsiaalseid pingeid ning seab ohtu kogu Euroopa Liidu. praegu me räägime siin äh, tulevaste põlvkondade olukorrast, kui tööpuudus suureneb. Amma nüüd aga sõna Euroopa Liidu Nõukogu presidendile, Belgia peaministrile, kes äh, viibis äh, kahe endise ministri matuste tõttu, kuid nüüd annaksin sõna talle, palun. Euh, aitäh, härra president. ma ei tahaks äh, nüüd äh, te, te eksisite, kuid äh, tegemist äh, oli küll ka matustega, kuid oli ka mm, valitsuskabineti koosolek pühendatud eelarvele ja võin öelda rahustuseks komisjoni presidendile, et me jääme ikkagi nende nõuete piiresse, mis komisjon on kehtestanud. daamid ja härrad, te palusite mul rääkida veidi väljakutsetest Euroopas pärast kriisi. praegu on tegemist ajaga vaevalt kaks aastat pärast kriisi ja kriisi puhkemist ja nüüd me saame rääkida kriisist äh, väljumisest ja me näeme, et äh, tõepoolest äh, majandus on arenenud, edasi läinud väga kiiresti räägiksin veidi ka Belgia eesistumisest, vabandust selle eest, selle eesistumise lõpuni on jäänud viiskümmend päeva, nii et varuge veel veidi kannatlikkust. üldiselt on väga oluline rõhutada veel kord seda, et meie lähenemine on täiesti kooskõlas Lissaboni lepingu vaimuga, me ei tahtnud kindlasti välja tuua siin mingi eh, Belgia projektiga. me võtame arvesse institutsioonide uut äh, ülesehitust, räägime kõrgest esindajast äh, ning äh, Euroopa Liidu Nõukogu presidendi rollist. me püüame kõige paremini mängida oma vahendaja ning lepitaja rolli selleks, et oleks lihtsam langetada otsuseid vastavalt asutavatele lepingutele ning äh, leida lahendused võimalikult paljudele küsimustele. see kõik ei ole muidugi äh, väga originaalne, äh, kõigepealt räägime kriisist, majanduspoliitikast, finants- ja panganduskriisist, sellest väljumisest, Stockholmi kavast ja kolmas võib-olla sidususpoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, neljandaks keskkonna- ja kliimapoliitika, Cancuni ettevalmistamine, Nagoya tippkohtumine ning ka laienemise küsimused, kus nõukogust nõukogusse küsimused äh, edasi arenevad kuid rääkides nüüd äh, tänase koosoleku äh, pealkirjast äh, ja väljakutsetest Euroopa Liidule, siin ma kindlasti ei ole originaalne, kui ma nüüd ütlen, et meil on vaja paremat majanduse juhtumist, juhtimist, vahepeal toimus ka ülemkogu kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal oktoobril ja <clears throat> kõik see, mis puudutab finantssektori ja juhtimist ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, samuti ka turu ning innovatsioonipoliitika ja viiendal kohal. ühenduse, Euroopa Liidu toimimine vastavalt eelarvemenetluse reeglitele. nii et äh, sellega me soovime oma eesistumisega lõpetada nüüd äh, kahekümne seitsmenda, kahekümne kaheksanda äh, oktoobri ülemkogu tulemused, väga palju räägiti makromajanduslikust järelevalvest, anti ülevaade rakkerühma tööst, mille eesotsas on äh, härra Van Rompuy ja ka komisjoni poolt kuus ettepanekut samuti vajadus tugevdada stabiilsus ning kasvupakti sanktsioonide väljatoomine ja samuti debatt äh, finantsiliste sanktsioonide osas ähm, väga oluline on äh, peatuda nendel automaatsetel viisidel, kuidas neid sanktsioone tõepoolest ka rakendada ja kuidas äh, saaksime me tagada ka jätkusuutliku poliitika selles vallas, me rääkisime ka Euroopa semestrist, Euroopa semester saab siis alguse, selle rakendamine kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, pakutakse välja ähm, stabiilsuskavad kõikidele liikmesriikidele samuti peetakse kinni äh, kriisi äh, juhtimis, kriisihaldusmehhanismi, mehhanismist äh, vastavalt ettepanekutele, mille esitas komisjon. ja samas see ka, mis puudutab neid juhtnööre euro stabiilsuse tagamise osas, ka kõik see on väga oluline, eh, seda, sellele on eh, nõukogu president alati tähelepanu juhtinud. me hääletasime nende tekstide osas, mis puudutavad nelja uut eh, ametit, see puudutab siis finantsturgude järelevalvet, kindlustust, pangandussektorit ja samuti süsteemsete riskide nõukogu loomist. rääkisime ka riskifondidest ning erakapitali nõuetest. ECOFINis on toim-, ECOFINis on seda arutatud, parlamendis hääletus toimunud ja tundub, et see menetlus jõuab ka edukalt lõpule. peame olema ambitsioonikad, tagamaks selle, et ka krediidireitingu agentuurid saaksid hõlmatud selle seadusandlusega, ma ei tea, kas siin on juba suuri edusamme saavutatud või mitte, kuid loodame, et ka see kulgeb kõik edukalt. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, siin ei ole mul enam palju lisada sellele, mida ütles president Barroso, põhiliseks ähm, põhimõtteks on siin see, et äh, me peaksime võtma õppust äh, oma äh, puudustest, siiani meil on vaja väga tugevat järelevalvesüsteemi liikumaks kahe tuhande kahekümnenda aasta poole. ja räägiti ka viiest Euroopa Liidu põhilisest eesmärgist ja kaheteistkümnendal novembril see kaheteistkümnes november oli siis välja toodud tähtajana selleks, et paika panna eesmärgid ka valdkonniti ning määratleda erinevad meetmed kitsaskohtade likvideerimiseks. räägiti ka flagship algatustest, digitaalsest Euroopast ning äh, sotsiaalsest ühtekuuluvusest. Äh, see oli siis ette nähtud maiks või juunikuuks ning äh, samuti peaksime välja tooma ka tõhusad riiklikud reformikavad selleks, et saavutada eesmärgid nendes viies põhivaldkonnas kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on mõttekas ainult äh, siis, kui ta on äh, osa Euroopa Liidu majanduse juhtimisest. ja ma leian, et oluline on ka see, et äh, makromajanduslik ning eelarvestrateegia ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia et nad kõik oleksid osaks ühtsest majanduspoliitikast, nad üksteist täiendaksid ja tugevdaksid. nii et selline lähenemine on see, mis on äh, tõepoolest uuenduslik Euroopa Liidus ja aitab edasi minna koostööga majanduse juhtimise vallas. siseturg ja innovatsioon ma tean, et praegu äh, diplomaadid töötavad äh, hoolega selleks, et veenda Hispaania kolleege ja eelmisel aastal, eelmisel nädalal kohtusin ise Itaalia kolleegidega, selleks, et jõuda äh, lõpule teemaga, mida on juba kolmkümmend aastat äh, Euroopa Liidus arutatud, see puudutab Euroopa patenti. me teame, et Äh, Euroopa väikeettevõtetele on patendi saamine üheksa kuni kümme korda kallim, kulukam kui Ameerika Ühendriikide ettevõtetele, nii et me peame tõepoolest tegema jõupingutusi äh, selleks, et äh, see küsimus lahenduse leiaks ja Belgia eesistuja leiab, et me peame tegema kõik endast sõltuva, et jõuda rahuldava tulemuseni. kuid siin on vastuseis teatud äh, riikide kolleegidelt. on ka ühtse turu akt. seal on äh, veel umbes sada viiskümmend kitsaskohta, mille peaksime lahendama, nõukogu praegu ootab äh, ettepanekut komisjonilt selleks, et lahendada viiskümmend nendest kitsaskohtadest ja muidugi turu inno-, innovatsioonipoliitika, vabakaubanduslepped, kõik see tugevdaks meie majandust ning annaks enam võimalusi ekspordiks. ja septembrikuus saavutasime edu läbirääkimiste näol, kuna Euroopa Liit ning Lõuna-Korea äh, sõlmisid äh, kaubanduskokkulepe. ja see on väga oluline vabakaubanduslepingute kokkulepp-, mm, ajaloos üldiselt. ja lõpuks tahaksin välja tuua kõikide nende oluliste teemade keskel ka selle, et me peaksime institutsioonide tööd edasi viima. nüüd on pea aasta möödunud Lissaboni lepingu ratifitseerimisest ja meie jaoks äh, on äh, selle uue raamistiku äh, kohaldamine üheks prioriteediks ja mulle tundub, et meie eesistumise ajal me oleme välja toonud vähemalt kakskümmend õigusloomelist teksti räägime praegu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvest. siin on nüüd tegemist eelarve teemadel äh, täiesti puhta kaasotsustusmenetlusega ja teiselt poolt äh, on äh, arutlusel ka mitmeaastane finantsraamistik ning omavahendite küsimus ja loodan, et sel nädalal on meil võimalik äh, siin edusamme saavutada, viieteistkümnendal novembril oli see tähtaeg, kuid loodan, et homme ja ülehomme on meil võimalik äh, siin mingeid algseid kokkuleppeid saavutada. me teame, et sissetuleku võimalused on praegu piiratud Euroopa Liidule, peame arvestama siin ka riikide võimalusi, kuid äh, et Euroopa Parlamendi abil peaks meil olema võimalik kõik need erinevad äh, huvid ja teemad kokku tuua ning lepitada omavahel. nii et see on siis Belgia eesistuja lähenemine majandusvaldkonnale nende erinevate poliitikate näol, lühiajaliste, pikaajaliste näol, õigusloomelise töö näol kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, järelevalvepakett, finantsturgude järelevalvepakett ning äh, institutsioonide toimimise leping, see kõik on väga oluline usaldusväärsuse taastamiseks. suur tänu! aitäh, härra nõukogu president, peaminister! Teie ning äh, president Barroso on valmis vastama küsimustele, kuid me peame siin hoolega silma peal hoidma ka kellal. nüüd viimased kõnelejad saavad ennast registreerida, pärast seda pannakse nimekiri kinni ja siis alustame aruteluga. kõigepealt sõna Koorem Petersonile Rootsi parlamendist, palun. Euroopa måste fokusera på tillväxt. suur tänu, Euroopa peab keskenduma majanduskasvule, sellepärast et ainult läbi majanduskasvu on meil võimalik oma suurte väljakutsetega pikemas perspektiivis toime tulla. väga paljud eelkõnelejadki on rääkinud äh, majanduskasvu toetuseks ja on rääkinud sellest, et äh, me peame rohkem investeerima ja neid investeeringuid tuleks ellu viia läbi Euroopa Liidu eelarve. see on väga hea mõte, kuid selle asemel, et äh, Euroopa Liidu eelarvet laiendada, peaksime me vaatama, millised võimalused peituvad juba olemasolevas Euroopa Liidu eelarves. praegu on Euroopa Liidu eelarves väga palju väljaminekuid, millel puhul pole seatud eesmärgiks majanduskasv. tegelikult peaks kogu Euroopa Liidu eelarve olema keskendunud majanduskasvule, äh, me peame keskenduma ennekõike siiski teadusuuringutele, innovatsioonile ja arengule, mitte niivõrd palju toetusele. härra Luka Öst, Austriast räägis sellest, kuidas tulevikus on meil tööjuhu puudus. ma usun, et tegelikult tööjõupuudus on üks väga suur väljakutse, palju suurem väljakutse kui tänane majanduslik väljakutse, tööpuuduse väljakutse selles küsimuses peaksime me vaatama üle oma pensionisüsteemid nii, et äh, täiesti terved äh, eakad inimesed saaksid tööturul äh, tegutsemist jätkata, on täiesti ebaõiglane, et meie eluiga üha pikeneb, aga pensionisüsteemid jäävad ikkagi samaks. see pole mõistlik. suurendada naiste osalust tööturul ja väga suur osa Euroopa Liidust on väga suures osas Euroopa Liidus on väga suur osa tööressursist, naistest kasutamata ja kindlasti äh, naiste suurem kaasamine tööturu turule aitaks meie tööhõivet parandada. ja kui me tahame majanduskasvu ja kui meil õnnestub majanduskasvu suurendada, siis äh, ma olen äh, kindel, et väga palju osa meie teistest probleemidest kohe vahe vähenevad, nii et majanduskasv, see on see, millele peaksime tähelepanu pöörama tänan ja tänan ka selle eest, et te kõne ajast kinni pidasite ja nüüd anname sõna proua Alena Kadjuškovale, kes esitab Tšehhi senatit, palun. Eh, aitäh, härra esimees, tere hommikust, daamid ja härrad esiteks sooviksin Belgia eesistujat õnnitleda ja suur tänu selle konverentsi organiseerimise eest aitäh suurepärase arutelu eest väga päevakohalistel teemadel. Tšehhi parlament peab samuti oma kodutöö ära tegema. mitmed kõnelejad mainisid eile Lissaboni strateegiat. härra Barroso tõi samuti selle esile jah, me ei ole suutnud selle eesmärkidega toime tulla, kuid ma arvan, et me ei tohiks öelda, et see on täiesti ebaõnnestunud. Lissaboni strateegia rakendamisel on Euroopa Liit äh, teinud mitmeid tähtsaid otsuseid muuhulgas äh, näiteks mitte konkureerida omavahel selles vallas, kus meil ei ole võimalik konkureerida. Lissaboni strateegia tähendas seda, et Euroopa sotsiaalmudel ja keskkonnameede saavad osa, osaks meie konkurentsivõimest. Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend äh, sisaldab teatud visiooni, me ei saa kasvada lihtsalt kasvamise pärast, kuid me peame kasvama selleks, et parandada oma elukvaliteeti. seda ootavad eurooplased Euroopa Liidult ja seda ootab ka maailm meilt kuid kui me seda soovime teha, siis peame me tegema koostööd. Lissaboni strateegia oleks võinud olla edukam. seda juhul, kui seda oleks äh, riiklikul tasandil rakendatud äh, sama tõhusalt kui Euroopa Liidu tasandil kui me oleksime seda ka rahvusparlamentides paremini arvestanud. me ei tohiks teha sedasama viga kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. rahvusparlamendid peavad palju tööd tegema selleks, et seda rakendada. me saame edukad olla iseseisvalt vaid juhul, kui me üritame elukvaliteeti tõsta igas vallas. eksperdid usuvad, et me ei saa konkureerida vaid äh, maksusoodustustele tuginedes, kuid me peame suurendama riiklikku haridust, me peame edendama, esile tooma Euroopa sotsiaalmudelit, veel kord sooviksin tänada teid selle võimaluse eest arutada neid küsimusi mm, äh, rahvusparlamentide, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga. Lissaboni meie tulevik äh, sõltub sellest tööst, mida teevad nii rahvusparlamendid kui ka Euroopa insti-, institutsioonid selleks, et oma ühistele eesmärkidele jõuda, aitäh! suur tänu! järgmine kõneleja on härra Greiner Austria parlamendist. aitäh, härra esimees Äh, tahtsin äh, oma mõtteid jagada, mis puudutab äh, võlakriisi. me oleme arvestanud riigivõlga võrreldes suhtes SKT-ga. mõnes mõttes on see arusaadav, kuid näiteks meie riigis oli see üle seitsmekümne protsendi, ma arvan, et see ei ole loogiline. miks me arvestame riigivõlga, vastandudes seda eraomandile. meie tulemus oleks hoopis teine, kakskümmend kaks protsenti näiteks Austrias. ehk siis, kui me soovime riigivõlga vähendada või nulli viia, siis oleks oluline. kui me vaatame näiteks eraomandeid, erainvesteeringuid näiteks minu riigis viimase kümne aasta jooksul siis on see sarnane teiste, mitmete teiste Eurotsooni riikidega. me oleksime võinud maksustada viitekümmet protsenti eraomandist ja oleksime suutnud riigivõlga vähendada juba sellega kui me oleksime kümmet rikkamat äh, protsenti äh, maksustanud, siis oleks meil juba väga hea tulemus saavutatud. seda raha oleks saanud kasutada. Äh, intresside tasumise raha oleks saanud kasutada teaduse arenguks näiteks. meil oleks produktiivsem ühiskond sest me teame, et sissetulekute ebavõrdsus ei ole ühiskonnas hea. ühiskonnas, kus sissetulekud on tasasemad, seal on tavaliselt ka majanduskasv suurem. mul oleks hea meel, kui komisjoni president sellele tähelepanu pööraks. siis, kui hakatakse riigivõla tasumise programme arutama ja, ja edasiminekut äh, hindama. aitäh! nüüd annaksin sõna järgmisele kõnelejale, Alberto Costale Portugali parlamendist. aitäh, esimees! Euroopa poliitiline diskursus on hiljuti omaks võtnud ka järelevalvepoliitika. see on väga oluline, kuid seda võib rakendada mitmel viisil. meil on mitmeid algatusi, mitmeid kasulikke reforme on hakatud täide viima kuid vahel leiame ennast olukorrast, kus ähm, kus ähm, on mitmeid kahjulikke poliitikaid. Mm, see võib olla üsna keeruline, kui me räägime sanktsioonidest näiteks, et äh, mis ka kaasaks endas ka seda, et keegi, mõni riik kaotab hääletusõiguse. kas ei oleks hea näiteks suurendada ka rahvusparlamentide rolli Euroopa poolaasta põhimõttes? teisel poolaastal võivad rahvusparlamendid leida ennast olukorrast, kus nad peavad äh, tööd tegema ettepanekutega, mida on tehtud esimese poolaasta jooksul. meil on ka teatud õigusloomelisi probleeme seoses Lissaboni strateegiaga. näiteks, mis puudutab asutuse loomist, millel ei ole seadusandlikku õigust. ma tahtsin välja tuua seda, et tegemist on ohtliku illusiooniga kui sanktsioone võib üleöö sätestada. kas te tõesti kujutate ette, et selliseid asju võib teha üleöö? ma arvan, et äh, siinkohal on äh, te-, tegemist teatud ettevaatamatusega, ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud selles vallas. aitäh, nüüd on äh, sõna järgmise kõneleja käes, Kristof Kareš Prantsuse Rahvusassambleest. aitäh, härra president, kõigepealt äh, tahaksin äh, rääkida ühest majandust puudutavast teemast, äh, majandus- ning finantskriis, eurokriis näitasid väga selgelt, kuivõrd suured on erinevused erinevate Euroopa majanduste vahel paradoksiks on võib-olla, paradoksiks on võib-olla see, et kriis ja kriisist väljumine äh, tegelikult veelgi süvendab äh, seda lõhet näiteks konkurentsivõime vallas, äh, mõned liikmesriigid taas leiavad majanduskasvu kuid äh, samas teised liikmesriigid, äh, seal on majanduskasv väga nõrk, isegi majanduslangusest võime rääkida. ja muidugi koordineeritud eelarvepoliitika on vajalik, kuid äh, see, sellest ainult ei piisa. Euroopa majanduse juhtimine peaks puudutama ka teisi makromajanduslikke näitajaid, samuti kaubandusvoogusid peame silmas pidama ja meil peab olema tõeline koordineerimine Euroopa tasandil, sest äh, muidu me seame ohtu euro. nii et selle kõige kallal peab tööd tegema. komisjon äh, on äh, välja tulnud endapoolse ettepanekuga, see puudutab makromajanduslikku järelevalvet. viimasel ülemkogul võib-olla on mul sellest küll vale mulje jäänud, seda, see küsimus ei olnud sugugi prioriteetne, räägiti pigem eelarve küsimustest ja tahaksin teada, kuidas komisjoni president äh, tahab äh, makromajandusliku järelevalve ettepanekuid hakata ellu rakendama, näiteks äh, nende erinevate võrdlustabelite rakendamine, kus võetakse arvesse mitte ainult eelarve kriteeriume ja võlakriteeriume, vaid ka teisi kriteeriume selleks, et me saaksime rääkida äh, täielikumast äh, makromajanduslikust koordineerimisest ja teine küsimus, mida tahtsin äh, tõstatada, see on rahvusparlamentide osalemine kogu selles protsessis, tänane koosolek on vägagi positiivne näide sellisest koostööst, kuidas me võiksime formaliseerida seda koostööd täpsemini näiteks mis puudutab eelarveteemalisi äh, parlamentidevahelisi kohtumisi ja võib-olla komisjon saab ka selles küsimuses enda seisukoha meile edastada, aitäh! suur tänu, nüüd äh, sõna lord Haskinsile, lordide koja liige Ühendkuningriigist, palun, teil on sõna aitäh, härra esimees. mina tahaksin äh, tähelepanu juhtuda kahele küsimusele, ühisraha ja sanktsioonid. mis puudutab ühisraha, siis kas kriis ei näidanud meile seda, et Eurotsoonis on vaja suuremat fiskaal- ja poliitilist integratsiooni selleks, et, et edukas olla? ehk siis kas ei ole oht selles, et kui erisused Eurotsooni ja mitte Eurotsooni liikmete vahel suurenevad, on probleem? ning teiseks, mis puudutab sanktsioone, siis kas äh, ei ole suurim sanktsioon äh, just see, kui nad peavad äh,, satuvad olukorda nagu Kreeka, Portugal ja Hispaania praegusel hetkel, kas ei ole kõigi huvides see, et äh, finantsturgudel oleks äh, usaldusväärne informatsioon võimalikult vara selleks, et nad saaksid äh, võtta vastu õigeid otsuseid, enne kui probleem kontrolli alt väljub. suur tänu. nüüd äh, sõna järgmisele kõnelejale, Eero Heinaluoma Soomest, palun. arvo- austatud äh, esimees, kõigepealt tahaksin äh, tänada äh, nõukogu eesistujat ja härra Borossot suurepäraste sõnavõttude eest. väga oluline on, et nõukogu ja komisjon on valmis tegema tihedat koostööd institutsioonide vahel, aga ka liikmesriikide parlamentidega. mul on omalt poolt kolm kommentaari. kõigepealt meil on tõesti vaja uusi eeskirju nii rahvusvaheliselt äh, finantsturgude jaoks, äh, kuid ka Euroopa Liidu jaoks. ja me peame tegutsema otsusekindlalt, et äh, me suudaksime tulevikus ära hoida kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisi sarnased arengud. me peame samuti taas tooma usalduse ühisrahasse ja Euroopa Liidu otsustusprotsessi. meil on olnud juba varemgi igasuguseid eeskirju ja kui me nüüd asume kõnelema siin uute eeskirjade, uute reeglite vastuvõtmisest, siis äh, oluline, olulised ei ole mitte ainult eeskirjad, vaid ka neist kinnipidamine. ja siinkohal kutsuksin ma komisjoni üles tegutsema karmikäeliselt ja äh, tegutsema andma endast parima selleks, et eeskirjadest kinni peetakse, ainult sellisel moel suudame taastekitada usalduse ja kindlustunde turgudel. teine kommentaar minu poolt puudutab pankade vastutust. pangad, kes teenisid suurt kasumit, peavad mõistagi nüüd osalema ka riskide äh, jagamises, äh, siis kui riskid meie ümbritseva tegelikkuse ohkuse, ohtu seavad. me peame kandma hoolt selle eest, et Euroopa Liidu äh, riigid ei peaks teiste riikide võlgu kandma ja sellised võlgade kandmise, võlgade hüvitamise äh, lahendused peavad olema ainult ajutised. tulevikus peame kindlasti tagama, et pangad ja krediidiandjad kannavad ka vastutust, kui liikmesriikidele antakse krediiti. minu kolmas, kolmas kommentaar puudutab äh, finantsturumaksu. Äh, kõiki meie tegevusi, meie kaubaoste maksustatakse. ja üks valdkond, äh, mis on maksustamisest välja jäänud, on seotud finantstehingutega. ja seetõttu julgustaksin ma komisjoni ja nõukogu tegutsema ka finantstehingute maksu osas otsusekindlalt ja tõhusalt. aitäh, pidasite ka kõneajast täpselt kinni ja see võimaldab meil edasi minna järgmise kõneleja juurde. härra Edmund Wittbrod äh, Poola senatist, palun. suur tänu, esimees, daamid ja härrad. me oleme rääkinud väga palju vajalikest muudatustest, reformidest, selleks, et vältida kriisi kordumist kuid vaatame seda teise vaatenurga alt ning äh, peame silmas teisi ohte, uusi viise, uus viis Euroopa majandust kontrollida keskendub uutele asutustele, uutele protseduuridele eksperdid on öelnud, et me oleme reageerinud üle, Euroopa Komisjon on üle reageerinud. varasematel aastatel ei ole midagi tehtud. välja on tulnud süsteemi nõrkus, ehk siis järelevalvesüsteem ei täitnud oma ülesannet. liigse järelevalve vastased küsivad, kas see on üldse efektiivne või tõhus. me peaksime küsima, kas äh, krediit on äh, muutunud odavamaks, kas laenamine on muutunud odavamaks, kas energia hind on vähenenud tänu see, nendele uutele korraldustele? kas pigem ei pärsi need konkurentsivõimet? Euroopa pangad on oma varasid suurendanud ning äh, vastupidiselt äh, Šveitsi ja Ameerika Ühendriigi pankadele ei, ei ole meil suurendatud äh, kapitalinõudeid. ja tuginedes teatud analüüsile, siis Euroopa pangad ei langeks laiendatud kapitalinõuete alla just tänu liikmesriikide rollile ja vaatamata kõigile nendele ohtudele seavad teatud liikmesriigid küsimuse alla kolmeprotsendilise riigivõla küsimuse. Ameerika Ühendriikide valitsus on kulutanud miljardeid dollareid selleks, et pangandussektorit ja, ja ka autotööstust abistada ning äh, Ameerika ähm, valijad on äh, just hiljutistes valimistes näidanud, et need meetmed ei ole olnud tõhusad. mul on küsimus härra Barrosole. kas te ei karda, et kõik need mehhanismid, kõik need tegevused, mida me tahame kasutusele võtta, ei, ei põhjusta turu ülereguleerimist, aitäh? Merci, euh, cher collègue, la parole aitäh, kallid kolleegid, nüüd on sõna järgmisel kõnelejal Jan Baueril Tšehhi Vabariigist, palun. suur tänu. mul on väga hea meel selle üle, et mul on täna võimalus siin teie ees kõneleda ma olen olnud linnapea ning ma tean, et see on keeruline töö, ma soovin teile edu oma töös. mul on küsimus härra Borrosole. esimene küsimus puudutab Euroopa eelarvet. mina olen aru saanud, et teatud Euroopa poliitikute ambitsioonid on nii suured, et eelarve ei ole piisavalt suur kõikide nende plaanide täitmiseks, seepärast me kogu aeg tõstame eelarvet, suurendame seda minu küsimus härra Barrosole on, kas me peaksime veel kord eelarvet suurendama omavahendite arvelt või, või uute maksude arvelt? kui maksude arvelt, siis milliste maksude arvelt? samuti sooviksin öelda, et Tšehhi Vabariigis, Tšehhi parlamendis on uued Euroopa maksud tekitanud väga palju poleemikat. teine küsimus puudutab Lissaboni strateegiat minu kogemus on selline, et Lissaboni strateegia ei ole olnud edukas. võime ausalt öelda, et me ei ole suutnud ähm, äh, Ameerika Ühendriikidega konkureerida. minu järgmine küsimus härra Barrosole on selline. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga seoses kas te arvate, et see strateegia peaks keskenduma enam edu või ebaõnnestumisele ning minu kolmas küsimus puudutab härra Junckeri poolt öeldud, et me teadsime finantsprobleemidest äh, varakult, kuid meil ei olnud mehhanisme selleks, et nendega midagi ette võtta. võib-olla oli see ka Kreeka puhul nii, me teadsime, et Kreekas oli palju probleeme, kuid äh, ausalt öeldes keegi ei olnud valmis mingisuguseid sanktsioone rakendama. ehk siis minu küsimus puudutab tulevikku juhul, kui meil on uued äh, reeglid, sanktsioonid ja karistused, siis kas teie, härra Barroso, tuginedes oma kogemusele, arvate, et me suudaksime saavutada konsensuse liikmesriikide hulgas ning saavut-, ning rakendada sanktsioone, aitäh! nüüd äh, sõna eelviimasele kõnelejale, Lord Haskellile Ühendkuningriigi Lordide Koja esindajale, palun. Uh, aitäh, aitäh uh, selle eest, et uh, tänane koosolek korraldati. me oleme siin palju rääkinud tulevikust ja küsimuseks on, kas me oleme unustanud selle, et me peaksime ellu rakendama ka praegu kehtivat seadusandlust. paljud on nõus sellega, et äh, ühisturg annab meile mitmeid eeliseid, äh, see annab eeliseid kõigile liikmesriikidele. mõned äh, ütlevad, et paljud nendest reeglitest, neid ei ole tegelikult ellu rakendatud ja ma tahaksin küsida, kas komisjon, siis Euroopa Parlament, Rahvusparlamendid ei saaks anda praktilist äh, Äh, abi näiteks kauband-, äh, ametiühingutele, äh, tarbijakaitseühingutele, kodanikuõiguste kaitseühingutele, selleks et nad tõepoolest saaksid ära kasutada neid eeliseid, mida annab ühisturg, et me saaksime kogu seda potentsiaali ära kasutada, kõiki olemasolevaid õigusi. me saaksime anda ka tarbijatele enam usku Euroopa toodetesse ja toetada ka äh, Euroopa ettevõtteid, kui me räägime näiteks ohutusstandarditest, räägime sellest, kust on pärit toorained nende toodete valmistamisel, kui ütleksime, et tõepoolest need tooted on valmistatud Euroopa Liidus ja nii saame me aidata oma ettevõtteid ja see oleks vägagi praktiline sõnum, mille me saaksime ka koju kaasa viia. ja ehk komisjon saaks siin juhtrolli asuda selles vallas. tänan teid nüüd sõna viimasele kõnelejale, härra Massimo Caravaglia Itaalia senatist. ja mina annan koosoleku juhtimise kolleeg Martines Martinesele. aitäh, kaks märkust minu poolt. esiteks, Itaalia senat on ühehäälselt vastu võtnud dokumendi, mis puudutab äh, Euroopa majanduse juhtimist ja üks aspekt selles dokumendis on eriti oluline, see puudutab äh, neid lisaindikaatoreid, mida peaksime silmas pidama liikmesriikide eelarve hindamisel. arvestades seda, et traditsioonilised indikaatorid äh, eelarve osas ei ole olnud äh, tõhusad ja kriisil on olnud oma mõju riikidele. just eelarve vallas. räägiti äh, siin ka äh, võlast erasektoris, netovaradest ja räägiti ka kulutustest pensionisüsteemile näiteks. teine märkus on midagi, mida Prantsuse kolleegid juba märkisid. härra Lamassuri mõte eelmisest aastast, et me ko-, kutsuksime kokku ad hoc konverentsi erinevate parlamentide eelarvekomisjonide vahel arvestades seda, et kõik äh, riigid peavad oma kulutusi kärpima, on väga oluline, et meil oleks teatud koordineeritus Euroopa tasandil, nii et me saaksime õiged prioriteedid paika panna. nii et selline mõte konverentsist äh, on midagi, mida meie saame täielikult toetada. küsimuseks on, milline on siin komisjoni seisukoht selles küsimuses sellised mitteametlikud äh, lihtsad konverentsid äh, oleksid ehk tõhusamadki kui äh, liialt keeruka struktuuriga ja liialt range formaadiga konverentsid. suur tänu, kallis kolleeg, nüüd oleme võtnud läbi kõik sõnavõtud, kõik taotlused said rahuldatud ja Õnneks kõik pidasid oma kõneajast kinni, nii et äh, oleme oma ajakavaga nii soodsas seisus, et meil on võimalik äh, anda ka äh, sõna komisjoni ja nõukogu esindajatele, et küsimustele ja kommentaaridele saaks ka vastata. kõigepealt Jose Manuel Barroso. aitäh, ennem kui vastan ja võtan sõna enne nõukogu eesistujat Yves Letermi, ma tahaksin teda õnnitleda. me oleme väga tänulikud Belgia eesistujale. Belgia eesistuja on praegu vägagi keerukas olukorras, kogu Euroopa on keerukas olukorras ja Belgia on ära teinud suure veenmistöö kompromisside leidmiseks ja meie jaoks on väga oluline eh, eelis, et meil on sellises raskes eh, majanduskriisi olukorras äh, eesistuja, kes peab silmas äh, alati ühenduse prioriteete, nii et suur tänu äh, peaminister Yves Le Termile ja tema kabinetile. mulle esitati erinevaid küsimusi ja nii mõnedki neist puudutasid finantstehingumaksu ja maksuküsimust üldisemalt, kõigepealt Läti esindaja näiteks äh, komisjoni ja Euroopa Liidu ettepanek oleks toe, on olnud toetada finantstehingumaksu mõtet, aga seda ülemaailmsel tasandil. ja selles leppis kokku ka nõukogu ja muuhulgas homme hommikul äh, lahkuma Seuli ja Seulis äh, esindan ma seda seisukohta, ka Euroopa Liidu nimel. ühesõnaga, me tahame globaalset äh, finantstehingumaksu. me oleme komisjoniga viinud läbi ka mõningad uuringud ja me usume, et finantstehingumaksu rakendamine ainult Euroopas võib tekitada konkurentsiga seoses probleeme. ja seetõttu püüame me leida teisi võimalusi ja nii mõnedki siinviibijatest samuti mainisid tänase arutelu jooksul selle vajadust, näiteks meie sõber Soomest siin Äh, härra Heinaluoma, tegelikult ongi nii, et äh, pangandus ja finantssektor äh, aitab vähem kui teised sektorid kaasa meie majandusele. ja nende panus on väiksem ja Euroopas oleks võimalik finantstegevusmaksu rakendamiseks, mis ei diskrimineeriks kedagi. ja see oleks nii-öelda pigem turvavõrk ja aitaks meil tagada, et ka pangad oma panuse teevad kui me nüüd vaatame komisjon, komisjoni dokumenti, siis komisjon on äh, toonud, äh, koostanud juba praegu dokumendi erinevate võimalustega ja konkreetsed ettepanekud teeme teile õige pea. mis puudutab maksutasemed äh, ja energiainfrastruktuuri, mida siin mainis samuti Leedu kolleeg, tahaksin siinkohal öelda, et täna pärastlõunal kohtub Euroopa Komisjon, et arutleda ja tõenäoliselt ka vastu võtta energiapakk-, energiainfrastruktuuri pakette, tegemist on väga ambitsioonika ettepanekuga ja järgmiseks neljapäevaks on see ettepanek ametlikult äh, vastu võetud. tegemist on äh, komisjoni ühe kõige olulisema ettepaneku ja algatusega viimastel aastatel, ka järgneva paari aasta jooksul. see on äh, Euroopa üldine ühine lähenemine energiavaldkonnas. härra Kalaševski Poolast ja mitmed teisedki Poola esindajad esitasid mitmeid teisi küsimusi Äh, seetõttu tänaksin neid selle aktiivse osaluse eest. Nemad äh, palusid äh, mul rääkida maksude koordineerimisest ja kooskõlastamisest. ja me ei saa täielikult ühtlustada maksusüsteeme Euroopas. ma ei hakkaks siin mingisuguseid konfidentsiaalsuse põhimõtteid rikkuma, aga eelmise nõukogu kohtumisel üks liikmesriik tahtis kaasata fraasi maksusüsteemide ühtlustamise kohta ja väga paljud teised liikmesriigid olid kategooriliselt sellele vastu. aga mis on võimalik ja mis oleks kasulik meie väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, oleks ühine ettevõtlusmaksubaas. ja see siis täiend, täiendavalt administratiivsele koostööle ja koordineerimisele. meil oleks võimalik võtta vastu ühine ettevõtlusmaksubaas ja see tagaks meile ka teataval määral äh, maksualase kooskõlastatuse. on mitmeid küsimusi, millele ma siin ei saa praegusel hetkel üksikasjalikult vastata, aga üldisemalt ütleksin, et mis puudutab ühisturgu ja ühisturu akti ja siis tegemist on ühe küsimusega, mis on meie jaoks äärmiselt oluline. kuidas me üldiselt oma seisukohti kaitsema avalikkuse eest ja seetõttu palusin ma ka Marju Mantile ja oma raporti koostada ja tema on nõus ja meie oleme nõus, et äh, reeglina selline siseturu, ühisturu mõte äh, ei äh, ole väga südamelähedane liikmesriikide rahvastele, nad ei jumalda sellist ühisturgu. ja me peame kuidagi ühitama ühisturu mõtet tarbijate arvamustega ja kodanike arvamustega, seetõttu konsulteerime me tarbijaorganisatsioonidega väga tihedalt, aga iga, kõigepealt on meie eesmärgiks siseturg lõpule viia, tõkked teelt kõrvaldada ja samal ajal püüda võita ka huvigruppide poliitiline toetus sellisteks sammudeks. praegusel hetkel meil tõesti ei ole ühisturgu meil on ähm, tõesti küll veel kaupade ühisturg, aga energiavaldkonnas meil ei ole. ja kui meil ei ole sellist ühisturgu, siis me ei ole tegelikult usaldusväärsemad. Euroopa on äh, seda tugevam väljaspoole, mida tugevamad ja ühtlasema, ühtekuuluvamad me oleme siseselt, kuidas me saame suhelda oma suurte partneritega ja esitada neile nõudeid meie ühisturu austamise osas, kui tegelikult seda ühisturgu praegusel hetkel veel ei olegi. nii et ma olen otsustanud, et see saab olema väga oluline küsimus meie tuleviku päevakorras, sellepärast et meie siseturul, meie ühisturul on suur kasvupotentsiaal, mida tuleb veel rakendada ja olen teiega nõus, Lard, et me peame keskenduma juba nendele eeskirjadele ja meetmetele, mis meil juba on ja seetõttu on komisjon väga väga rangekäeliselt rakendanud karistusprotseduuri ja rikkumismenetlust ja ma võin öelda, et oma kuueaastase töökogemusega Euroopa Komisjonis võin ma öelda, et ilma komisjonita puuduks meil üldse ühisturg, sellepärast et iseäranis kriisiolukorras tekkisid väga jõulised äh, Äh, suundumused, väga, väga jõulised arengud äh, rikkumisteks ja eeskirjadest möödahiilimiseks. ja ma leian, et on oluline, et näiteks Ühendkuningriigis inimesed mõistaksid ja toetaksid seda mõtet, et selleks, et meil oleks turg, on meil vaja ka institutsiooni, sellepärast et turg iseenesest on institutsiooniline fenomen ja komisjoni ja kohtu ülesanded äh, sellega seoses on täiesti möödapääsmatud. kui me tahame, et meie siseturg püsiks, on neid tegelikult vaja ja kui me tahame arendada seda turgu, kui me tahame seda süvendada, siis oleks meil vaja ka igasuguseid teisi tööriistu ja äh, teie ettepanekud olid äärmiselt pragmaatilised, äh, komisjon teeb äh, seda, mida te nõudsite ja ka oluline oleks, et liikmesriikide tasandil tõstetakse siseturu profiili ja tuuakse välja, milliseid eeliseid siseturg meile Euroopas kaasa toob sageli arutelude käigus me näeme, äh, räägitakse ainult sellest, kui palju ma Euroopa Liidu eelarvesse panustan ja kui palju ma tagasi saan, ühesõnaga selline õiglane tagasisaamise põhimõte. ja ja kõik arvutavad seda, kui palju me täpselt siseturust rahaliselt kasu saame, aga, aga unustatakse ära, kui palju on see Euroopa majanduse kaubandus suurendanud, kui palju on see tööhõivet suurendanud ja nii edasi ja nii edasi. ja just nimelt sellist loogikat äh, tuleks ka tutvustada äh, finantsperspektiivist rääkides. siin ma juba vastasin mõningatele küsimustele seoses finantsperspektiiviga, siin esitas austatud Tšehhi parlamendiliige ühe küsimuse ja härra Bauer me oleme täiesti teadlikud sellest, kui keeruline on liikmesriikide majanduslik olukord praegusel hetkel ja just nimelt äh, liikmesriikide eelarve raske olukorra tõttu oleme me tõstatanud äh, eelarve ülevaatamise küsimuse ja oma ressursside küsimuse. me ei tahaks äh, siin oma suurendada kulusid, vaid me tahaksime just nimelt seetõttu, et liikmesriikidel on praegusel hetkel tänu oma eelarve äh, nappusele oma kohustustest kinni pidada ja seetõttu keskendume me oma ressursside küsimustele ja nii, nagu Rooma lepingus on ette nähtud ja ma tean, et tegemist on äärmisel juhul väga keerulise on praegusel hetkel väga keerulise, keerulise aruteluga ja oluline, keeruline on ka see maksude küsimus, aga selge on see, et kui me tahame saavutada mingisuguseid eesmärke, on meil vaja ka selleks vahendeid ja, ja meil on vaja finantstööriistu. me töötame konstruktiivselt ja ma loodan, et selles küsimuses õnnestub meil vältida natsionalistlikke ja populistlikke kalduvusi ja arenguid Euroopa Liit peab, kas Euroopa Liit peaks kajastama seda, mida teevad äh, Euroop-, mida tehakse Euroopa Liidu eelar-, või liikmesriikide eelarvetes, see ei ole võimalik, sellepärast et Euroopa Liidu eelarve on äärmiselt erinev äh, liikmesriikide eelarvetest ja meil puudub Euroopa Liidu eelarves võlg, esiteks, see ei ole võimalik, ja liikmesriikide eelarvete puhul võib öelda, et liikmesriigid peavad pingutama sellepärast, et äh, suurem osa meie liikmesriikidest elavad tingimustes, kus riigi võlg ja riigieelarve puudujääk pole jätkusuutlikud ja see on liikmesriik, see puudutab liikmesriike. ja veel üks erinevus Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikide eelarvete vahel on see, et suuremal osas liikmesriikides umbes viiskümmend protsenti äh, SKT-st on eelarve kuuluda tase, mis tagab riigi toimimise, sotsiaalhoolekandesüsteemi toimimise. Euroopa Liidu eelarve aga on vähem kui kuus protsenti ma arvan, et see oli viis koma seitse või viis koma kaheksa protsenti SKT-st. kõik ülejäänu Euroopa Liidu eelarvest moodustavad äh, investeeringud, kas investeeringud äh, traditsioonilistesse poliitikatesse, nagu näiteks põllumajandus, äh, aga ka ühtekuuluvuspoliitika ja ka uutele valdkondadele, nagu nagu näiteks Lissaboni lepe on toonud meile mitmeid uusi funktsioone, nagu näiteks välisteenistus, ka neid tuleb rahastada tegemist on ratsionaalsete argumentidega, ma tean küll, et praegusel hetkel on olukord raske ja rasketes olukorras on sageli mõistuse häält raske kuulata aga me kasutame siiski ratsionaalseid argumente ja, ja mõistlikke argumente minu meelest. me mõistame, et majanduslik olukord on äh, liikmesriikides keeruline, poliitiline olukord on keeruline, aga just nimelt sellises olukorras ei saa seada küsimärgi alla meie Euroopa suurimaid saavutusi, nagu näiteks ühisturg. praegusel hetkel me peame seisma ühise rindena ja oma Euroopa meetmeid rakendama. on loomulikult küsimusi, milles me saavutame edu paremini liikmesriikide tasandil, võib-olla isegi piirkondades piirkondlikul tasandil või kohalikul tasandil. mõistagi peame me lähimuse põhimõttest kinni pidama, aga olgem nüüd ausam, üleilmastumise ajastul, äh, kui me teeme siin, räägime siin koostööst oma Ameerika sõpradega, hiinlastega või teiste suurte äh, jõukeskustega, kui me ei tegutse ühiselt Euroopa tasandil, äh, siis me ei suuda suurt saavutada, isegi kõige suurematel Euroopa Liidu liikmesriikidel puuduvad äh, mõjuvahendid äh, majanduslikult, poliitiliselt äh, selleks, et märkimisväärselt arutelusid maailma areenil mõjutada, aga ühiselt me saame mõju avaldada ja seetõttu me peame tegutsema Euroopa tasandil ja meil on vaja selleks instrumente. võtame näiteks siseturu lõpule viima, viimine, me ei tohiks ja, ja loomulikult selle süvendamine ja lisaks meie poliitikate kooskõlastamine ja nüüd ma vastaksin ka väga asjakohasele küsimusele, mille helistas Lord Haskins. ühisvaluuta, kas ühisvaluuta tähendab rohkem integratsiooni Euroopas? loomulikult, see on möödapääsmatu, see on enesestmõistetav ja just nimelt seetõttu praegusel hetkel oleme me välja toonud mõningad puudujäägid ja keskendume Euroopa majandusjuhtimisele, Euroopa semester ja kõik need teised uued mõtted. just nimelt sellepärast teeme me seda, et me oleme näinud, et rahaliit ilma majanduspoliitilise kooskõlastamiseta ei toimi. ja millised oleksid selliste meetmete mõjud liikmesriikidele? kõigepealt ütleksin ma, et äh, suurem osa liikmeid, liikmesriikidest tahavad äh, rahaliiduga liituda, äh, on üks, kes ei soovi, Ühendkuningriik muuhulgas, aga teised liikmesriigid tegelikult soovivad seda ja nad üritavad viia oma ko poliitikaid kooskõlla meie liidu poliitikatega. ja liikmesriigid, kes ei ole veel Rahaliidu liikmed, on seda samuti teinud selle ja kinnitanud, et stabiilsus Eurotsoonis on ka nende jaoks oluline aga kas meile meeldib või mitte, me oleme nüüd rohkem üksteisest sõltuvamad kui kunagi varem ja seda ilma Majandus- ja Rahaliiduta. ilma Majandus- ja Rahaliiduta ta öö, oleks mõningatel liikmesriikidel oma riigivõlaga seoses väga tõsiseid probleeme. teiste öö, ja tegelikult oluline ei ole see, kas liikmesriik on eurotsoonis või mitte, vaid oluline on see, et uued tingimused, meil kehtivad uued tingimused maailma konkurentsi küsimustes ja meie majanduspoliitika peab tulevikus olema tõhusam, sellepärast et praegusel hetkel meie majanduspoliitika polnud jätkusuutlikum, jätkusuutlik suuremas osas liikmesriikides on neid, kes tahavad turgudele kaevata, kes tahavad kõikide asjadele kaevata, aga tegelikult tegelikult nad ei pea turgu ju kasutama, turg on lihtsalt olemas, me peame aga kasutama selle võimaluse ära, viima lõpule oma fiskaalse konsolideerimisprotsessi, me peame muutma Euroopa Liidu konkurentsivõimeliseks, seistes silmitsi maailmatasandi konkurentsiga. siin mainiti ka sanktsioonide küsimust. ja Lord Haskins rääkis teabe läbipaistvusest ja just nimelt need on küsimused, millega me oleme püüdnud tegeleda ja Eurostatile minu esimene komisjon oma ametiaja jooksul andis rohkem volitusi, kui, kui tegi ettepaneku rohkemateks volitusteks järelevalve küsimustes, aga see lükati tagasi, leiti, et see on liiga sekkuv siseküsimustesse liikmesriikides, aga praegusel hetkel me peame tõdema, et info, mida meile edastati, ei olnud täpne, ei olnud õige. nüüd oleme teinud uue, uuesti sellesama ettepaneku ja liikmesriigid on kiitnud selle heaks. seda sellepärast, et me ei usaldanud seda läbipaistvat äh, informatsiooni. ilma selle informatsioonita meie äh, liit ei toimi, ei toimi meie turg, meil on vaja läbipaistvat informatsiooni, meil on vaja seda informatsiooni liikmesriikidelt, meil on vaja seda Euroopa Liidult ja me kavatseme seda ka saavutada, ma olen veendunud, et äh, tegelikult on see ka meie liikmesriikide huvides. ou à falta de prudência. Eu queria dizer o seguinte: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 pode ser feito, por exemplo, através da COSAC. A COSAC de maio, que vai reunir na Hungria, pode abordar esta temática do European Semester, eh, se quiser, em cada ano. Era uma forma, se me permite, um modo informal de associar melhores parlamentos europeus, os parlamentos nacionais. Et sobre esta questão, sur cette question des parlements nationaux et, et parlements européens, je voudrais vous dire très franchement ce que je pense. Tout d'abord, vous savez que je suis vraiment un croyant dans euh, le rôle des parlements rääkides rahvusparlamentide rollist, juba enne ähm, Lissaboni lepingut äh, oli see mitteametlik äh, koostöö sisse seatud, äh, kuid me peame siin silmas pidama veel midagi me näeme, et äh, otsuste langetamise protsess on juba praegu vägagi keerukas Euroopa Liidus ja tihtipeale ka väga aeglane. nii et me peame vaatama seda, mis on praegu asutavas lepingus, me ei saa siin hakata uusi otsuse langetamise mehhanisme tekitama, meil on komisjon, kes äh, seadusandlikud ettepanekud teeb ning äh, nõukogu ning parlament, millel on kaasotsustusõigus, parlamendid, parlamentide, rahvusparlamentidel on kontroll enda valitsuste üle kuid Lissaboni äh, leping toob ette teatud menetluse vormid näiteks äh, subsidiaarsuse valdkonnas ja siin äh, ma vastaksin mitme kõneleja küsimusele, näiteks härra Kareši küsimusele, on võimalik mitte ametlikult muidugi teha enam koostööd. komisjon ilmutas hiljuti kahekümne seitsmendal oktoobril enda töökava kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks, kus on täielik nimekiri kõikidest eh, projektidest järgmiseks aastaks ja ka, ka järgmiseks, eh, sellest järgmiseks aastaks. ja see võimaldab rahvusparlamentidel, kui nad seda soovivad, alustada arutelu nendel põhiteemadel, nii eh, saab aset leida tõeline osalus selles protsessis. nii et äh, me ei peaks olema siin liialt formaalsed, äh, lisaks sellele, mis juba praegu on äh, lepingutes paika pandud. ja härra Karešile soovisin öelda veel seda, et ettepanekud, nagu nad praegu on, ja kui me räägime siin äh, makromajanduslikust järelevalvest, äh, see on kindlasti üks nendest teemadest, äh, mis on vähemalt komisjoni seisukohast tavalises õigusloomelises protsessis ja rakkerühmalt härra Van Rompuylt on ka nõusolek, põhimõtteline nõusolek nende menetlemise osas, nii et ähm, ma loodan, et nõukogu, kui seda soovitakse, siis võib selle peatselt vastu võtta ja siin on muidugi äh, tegemist makromajanduse, majandusliku koordinatsiooni küsimustega. me soovime kõik, et meil oleks ähm, äh, majanduse ning äh, rahandusliit, mis oleks stabiilne, et siin on nii majanduse kui rahanduse aspekt üliolulised ja muidugi ei ole kõik äh, kõigega rahul, nagu alati, kuid äh, tegemist on täiesti äh, radikaalse muutusega. kui me soovime integreeritumat lähenemist, kus komisjoni ettepanekuid saaks kvalifitseeritud häälteenamusega tagasi lükata või ümber lükata, siis see ei tähendaks seda, et me kuidagi majanduse vallas integreeritust suudaksime parandada ja mm, rääkides ka majanduse äh, semestrist, Euroopa semestrist, äh, see on juba väga suureks eda-, e-, e-, edasiminekuks. nüüd äh, La Rosieri raport, mis on vastu võetud parlamendi ning ka nõukogu poolt ühehäälselt, veel aasta või paar tagasi oleks olnud täiesti võimatu. ja ütlen teile seda, sest tihtipeale me näeme, Äh, igapäevaseid äh, uudiseid, kuid me ei näe nende taga enam äh, tendentse. kuidas vastata kriisidele nende instrumentidega, mis meie kallas me,, meie käsutuses on? me peame alati püüdma leida palju selgemat, sidusamat vastust, mis vastaks Euroopa ootustele. vabandust, et ma nüüd nii pikalt kõnelesin, kuid küsimusi oli tõepoolest nii palju ja tahtsin ähm, välja tuua veel ühe viimase aspekti, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. Tšehhi Vabariigi esindaja puudutas seda teemat. Lissaboni strateegia oli tegelikult iseenesest väga hea, kuid äh, selle ellurakendamisel oli äh, puudusi, eriti just äh, siseriiklikul tasandil ei suudetud vastutust võtta selle protsessi üle kui äh, teiegi valitsused koostööd teevad tõhusalt, siis saavutame me palju paremad tulemused. see on äh, minu hinnang pärast kuut aastat komisjonis ning äh, ka endise Portugali peaministriga, peaministrina. nii et igaüks peab oma ülesanded et enda kanda võtma ning selles protsessis vastutustundlikult osalema, nii et meil oleks võimalik tõepoolest sotsiaalne turumajandus Euroopa Liidus kehtestada, mis oleks tõhusam kui see, mis meil praegu on. suur tänu. jah, te rääkisite väga pikalt, kuid see oli väga oluline ma arvan, et äh, meil on võimalik <clears throat> seda sõnumit ka Euroopa Parlamendile edastada. tegemist on väga olulise jõulise positsiooniga, nüüd annaksime sõna härra Yves Latörmile selleks, et tema saaks siis ka vastata erinevatele küsimustele, palun. aitäh, härra president, teen väga lühidalt ma tahaksin muidugi toetada komisjoni presidendi sõnavõttu, komisjon on olnud mitmetes valdkondades vägagi äh, aktiivne, püüame vastata Euroopa Parlamendi äh, ning äh, rahvusparlamentide ootustele ja see ei ole sugugi lihtne ülesanne. ainult kaks aastat pärast kõige suuremat kriisi, pärast tuhande üheksasaja kahekümne üheksandat aastat ja teen äh, lühidalt, äh, mainiksin siin nelja-viite punkti, kõigepealt äh, pangandusmaks, mm, selle kallal me teeme praegu tööd, järgmisel ECOFINil püüame leida kokkuleppe liikmesriikide vahel mis puudutab eelarvet, eh, nii nagu ütles eh, siin kõneleja, me peame püüdma saavutada maksimumi, kuid eh, me peame arvesse võtma ka riikide olukorda ning vaatama ka seda, mis toimub majanduskasvuga, me peame kõige paremini ära kasutama meie potentsiaali ning paindlikkust null koma null protsenti SKT-st, mida on võimalik äh, eraldada erinevatele prioriteetsetele tegevustele ja Belgia eesistuja kooskõlas teiste liikmesriikidega püüab välja töötada ettepanekuid, mis äh, saavutaksid ühehäälsuse või siis vähemalt kvalifitseeritud häälteenamuse selleks, et äh, see paindlikkus, paindlikkuse element sisse võetakse selleks, et suunata kogu seda poliitikat enam majanduskasvule. mis nüüd puudutab majanduskasvu äh,, majanduspoliitikat ning kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, meil on olnud vägagi tihedad läbirääkimised komisjoniga ja kui räägime roteeruvast eesistumisest, siis väga oluline on, et see jätkuv majanduspoliitika ning kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, et seda rakendatakse ellu nii kiiresti kui võimalik, et see tõepoolest siis konkretiseeruks võimalikult kiiresti ja tõsiseltvõetavalt ja siin on meil ka komisjonipoolsed ettepanekud ajakava osas ja loodame, et sellest äh, ajakavast peetaks kinni nii rangelt kui võimalik. ja tahaksin siin rõhutada kahte väga olulist elementi, see puudutab ka rahvusparlamentide tegevust kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ning majanduspoliitika, seal peab olema ka sotsiaalne dimensioon Eh, see peegeldub eh, ka nendes eesmärkides, mis on seal välja toodud ja tahaksin rõhutada ka julget eh, lähenemist tööstuspoliitikas Euroopa Liidu tasandil. näiteks, heaks näiteks on siin Ameerika Ühendriigi tööstus ja ka meil on enda roll siin mängida oma kutsumus, tugevdada tööstuspotentsiaali Euroopa Liidus nii tööhõive suurendamisele kui ka konkurentsivõime suurendamisele rahvusvahelisel areenil. nii et meie lähenemine peaks kindlasti olema julgem ja me peaksime äh, nende flagship algatuste raames kindlasti seda potentsiaali ära kasutama. nüüd, äh, kui räägime majanduse järelevalvest, siis äh, minevik näitab seda, et siiani see ei ole väga hästi toiminud, kuid rakkerühma järeldustes ja need äh, kuus ettepanekut, mis komisjonilt tulid, need tegelevad selle teemaga ja praegu on meil tegemist siis äh, tavalise seadusandliku protsessiga selleks, et võimalikult kiiresti jõuda konkreetsete sammudeni. mulle tundub, et see järelduste vastuvõtmine iseenesest ning nende nii-öelda tõlkimine õigusaktidele on väga oluliseks sammuks, äh, mida me peaksime tõepoolest äh, ära kasutama tulevikus. Belgia eesistujana tahaksin äh, rõhutada ka ühtse turu akti tähtsust. me peame tõepoolest teatud kitsaskohtadega äh, tegelema selleks, et tagada ühisturu sujuv toimimine ja tahaksin tänada ka komisjoni äh, algatuste eest selles vallas, me püüame veenda avalikku arvamust Äh, tihtipeale on inimestel vähe ettekujutust selle, selles osas, mida tähendab Euroopa Liitu kuulumine, kuid samas äh, soovitakse Euroopa Liitu kuul-, kuuluda ja ettevõtted näevad, näevad, teavad tihtipeale liialt vähe sellest, milliseid eeliseid annab ühisturg neile igapäevases elus, milliseid eeliseid annab ühisraha ja milline on ühise tegutsemise eelis ja lisaväärtus majanduses. nii et äh, siin on meil veel palju tööd ära teha veenmises, äh, nii et üks pluss üks on enam kui kaks, eriti kui me räägime majandusest, äh, majanduse puhul on oluline rääkida liberaliseerimisest, turgude toimimisest, vabakaubanduslepingutest, oluliste majandusplokkidega ja seda kõike ei saa teha iga liikmesriik eraldi, seda kõike on võimalik saavutada vaid ühtselt Euroopa Liidus ja Euroopa Liit peaks tegelema ennetavalt selleks, et vältida tulevikus sarnaseid kriise, tugevdades oma majandust ja see töö on juba alguse saanud pean ütlema, et liikmesriikide valitsused, teised äh, Euroopa Liidu institutsioonid, äh, komisjon ning parlament, äh, nende peale loodame suuresti selles koostöös ja samuti ka rahvusparlamentide peale selles osas, mis puudutab otsuste kiire ellurakendamise osas ja siin me muidugi rajaneme Lissaboni lepingule ja see kõik siis ehk kannab peatselt ka vilja, aitäh! suur tänu, härra Term. nüüd võtaksin ise kümme minutit selleks, et kokkuvõte teha. tahaksin veel kord tänada nõukogu ja komisjoni nende jõupingutuste eest. sooviksin tänada väga hea oli see, et äh, Rahvusparlamendi kolleegidel oli võimalik näha, mil määral äh, parlament, Euroopa Parlamendi liikmed ja, ja instituut- ja nõukogu esindajad vastastikku oma tööd tunnustavad. nii et äh, lähme nüüd äh, kokkuvõtte viimase osa juurde ning alustame härra Demeersiga ja siis võtan ise ka sõna yes.. aitäh, ähm, ma olen äh, Belgia senati äh, asepresident äh, ja ka ühe Belgia linna linnapea ja mul on väga hea meel täna siin kogus viibida, mis on muutunud Lissaboni lepinguga väga oluliseks ähm, äh, demokraatia sümboliks. meil äh, oli hea meel ära kuulata kolme kõrgetasemelise raportööri aruanded äh, tööst, mis sai tehtud eile õhtul töörühmades. Bruno Toibens tegi kokkuvõtte tööhõivest tuleviku Euroopas räägiti sellest, et äh, tulevikus on üha olulisem teadmistepõhine majandus ning keskkonnasõbrale majandus, keskkonnasõbralik majandus, kriisist ei ole me veel täielikult äh, väljunud, kuid peaksime siiski juba oma pingud, pilgud suunama tulevikku ning äh, rääkima kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast. proua Perez oli teise töörühma raportöör, see puudutas majanduse juhtimist. ja see teema on muutunud Euroopa jaoks üha olulisemaks, rääkides Rahvusparlamendi liikmena, peaksime me aitama Euroopa Liidu institutsiooni, et saaksime kohaldada tõepoolest euroopalikke poliitikaid ja e, see ülesanne ei saa muidugi olema kerge. härra Villa Joana oli kolmanda töörühma raportööriks ja ta rääkis sellest, kui oluline on lõpetada töö ühisturu kallal, selleks et võtta arvesse kodanike ning ettevõtete ootusi. teenuste direktiiv on selles kontekstis eriti oluline, arvestades see, teenuste sektori olulisust Euroopa Liidus, bürokraatia on seetõttu kindlasti midagi, mida me peaksime vähendama hea meel äh, oli äh, kuulata komisjoni presidendi härra Barroso sõnu, entusiastlikke sõnu. Euroopa Liit on olnud pigem edukas äh, kriisiga võitlemisel. räägiti suurema järelevalve kehtestamise vajalikkusest ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on liikumas ka selles valdkonnas õiges suunas me töötame äh, koos, kuulates neid erinevaid sõnavõtte, teeme koostööd komisjoniga, nõukoguga, selleks, et leida jätkusuutlikke ning sidusaid lahendusi sellele majanduskriisile ja pean ütlema ka seda, et äh, kuulates neid vastuseid nendele paljudele ja vägagi täpsetele küsimustele, oli, äh, nende vastuste kuulamine oli tõeline hea meel. ma tean, et, äh, et äh, härra Ivlet Helme tunneb väga hästi äh, menetlusi Euroopa Liidus, samuti seda, kuidas koostati kahe tuhande kahekümnenda aastast strateegiat kõik need tingimused ja lootused kindlasti tänu meie jõupingutustele muutuvad peatselt reaalsuseks. kokkulepe Lõuna-Koreaga näitab seda, et ähm, Euroopa Liit äh, ei äh, keskendu ainult enda sisepoliitikale, vaid on teadlik ka sellest, et rahvusvaheline äh, koostöö nii lähemate naabrite kui ka kaugemate naabritega võib aidata meil majanduskriisist paremini väljuda kokkuvõtteks ütlesin, et meie tänane arutelu on märgiks sellest, et me kõik äh, parlamendiliikmed, valitsuse esindajad, äh, oleme kõik äh, keskendunud oma jõupingutused sellest kriisist väljumisele ja hea meel oli näha seda, et arvestades väga erinevaid olulis-, erinevaid e-, Äh, olukord erinevates liikmesriikides, siiski me oleme nõus tulevikusuundade osas, nii et need on need äh, kokkuvõtvad sõnad, mida soovisin öelda, suur tänu tähelepanu eest! daamid ja härrad, sõbrad mida ütles äh, presid-, komisjoni president ja nõukogu eesistuja, minu kolleeg härra De Meiers. kõigele sellele tuginedes on mul hea meel hakata seda kohtumist, koosolekut lõpetama, ma ei pea kulutama väga palju aega ja ma ei pea rääkima sellest, milliseid järeldusi me peaksime siin tegema, põhjalikumad töögruppide raportid on kõigile kätte jagatud, välja arvatud see kolmas, mille kallal veel praegusel hetkel töötatakse, aga selle saate ka äh, kätte, selles pole vähimatki kahtlust ja mul läheb vaid äh, paar minutit, äh, neli-viis minutit, äh, mida mulle on ka päevakorra järgi lubatud selleks, et rääkida tänasest arengust, mis on olnud väga konstruktiivne. ma tahaksin kogu südamest tänada ja teid siia tuleku eest ja tänada teid selle inspireeriva, konstruktiivse ja meeldiva töö eest ja tööviisi eest, mida me oleme näinud äh, siin viimase kahe päeva jooksul koostöös Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide esindajate ja äh, Belgia parlamendi äh, vahel. siin keegi avaldas tunnustust komisjonile, et komisjon ja tänas komisjoni tänase koosoleku korraldamise eest aga tegelikult selle ko-, tänase kohtumise kutsus kokku, kutsusid kokku Euroopa Parlament ja Belgia parlament. ja niisiis need kaks olid ka selle korraldajad, niisiis tuleks tegelikult tänada Euroopa Parlamendi ametnikke ja Belgia parlamenti selle eest, et tänane kohtumine on logistiliselt ja ka igal muul moel tagatud ja teoks saanud aga tegemist on erakorralise äh, sündmusega, ta on erakorralise üritusega ja seetõttu tahaksin ma veel rääkida, mida tänasel hetkel tähendab, tänasel päeval tähendab koostöö liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. see koostöö on loomulikult alati teretulnud, aga pärast seda, kui Lissaboni lepe vastu võeti ja meil on uued õiguslikud alused, poliitilised alused, siis äh, Euroopa Liit saab äh, ühiselt jätkata oma tööd hoopis teistmoodi, kui me mõtleme nüüd äh, viieteistkümne aasta tagusele ajale, siis äh, praegu on meil olemas eeldused selleks, et me areneksime ähm, suutlikuks, rahvusvaheliselt suutlikuks, võimukaks organisatsiooniks, mis suudab meie huvisid kaitsta poliitiliselt, majanduslikult ja tehe, teeb, teha seda mitmepoolselt. Lissaboni leppes on ka kohustus, et me teeme koostööd liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi vahel ja liikmesriikide kaasamist rõhutatakse neliteist korda. see kogemus, mille võrra me just oleme rikkaks saanud rikkamaks saanud, on äh, seda, on olnud väga väärtuslik, mina olen äh, Euroopa Parlamendi asepresident ja vastutan ka koos kahe kolleegiga äh, suhete eest liikmesriikide parlamentidega ja ma pean tunnistama, et tegelikult on väga raske, oli väga raske leida, jõuda kokkuleppele Lissaboni lepingu küsimustes kahekümne seitsme liikmesriigi vahel, aga kohe kui äh, poliitiline üksmeel saavutati, oli tegelikult suhteliselt lihtne artikleid paika panna. ja hoopis raskem on äh, selle teksti praktikasse öö, äh, rakendamine ja tegelikkusse ümbertõlgendamine. ja just nimelt selles kontekstis tulevad jällegi mängu liikmesriikide parlamendid ja, ja oluline on nende osalemine Äh, ja Euroopa normid äh, leia-, normidest lähtuvalt peaks liikmesriikide parlamente kaasama e-, otsuste koostamisel, aga ka rakendamise protsessi ja kui me, kui meil kõigil on hea tahe, siis see meil ka õnnestub. ma olen veendunud, et meie koostöö on möödapääsmatu. on küsimusi, mida me ei tohiks unustada, üks olulisemaid nende hulgas on see, et äh, Lissaboni leping äh, tunnustab liikmesriikide parlamente ja nende keskset rolli, kuid see tunnustamine tuleneb äh, ennekõike Euroopa Parlamendi pingutustest. Euroopa Parlament võitles selle eest, et liikmesriikide parlamente tuleks kaasata ja Äh, tegelikult äh, ei saa unustada seda, et mitte liikmesriikide valitsused ei nõudnud ei ole liikmesriikide parlamentide kaasamist, vaid vastupidi, Euroopa Parlament tegi seda ja just nimelt äh, seetõttu on meil õiged alused ühiselt ehitada üles selline Euroopa, mida, millega Euroopa kodanikud suudavad samastuda ja ärgem seda siis unustagem ärgem unustagem ka seda asjaolu, et demokraatia edendamine, demokratiseerumise äh, protsess, mis on Euroopa ülesehitustöös olnud äh, kõige olulisemaks, et see protsess sõltub ka sellest, kui suured on pädevused parlamentidel. see on see mõõdupuu, millega saab demokraatliku ühiskonna demokraatia taset äh, mõõta ja me, meie demokraatia tase ühe tõus-, üha tõuseb, Lissaboni lepe on üheks märgiks sellest. me peame kindlasti ka avaldama tunnustust komisjonile ja komisjoni esimehele, presidendile äh, selle toetuse eest sellele demokraat-, demokratiseerumise protsessile meie üks väljakutse on selliste keeruliste asja, asjade rakendamine meie üldsüsteemi nii, et meie kodanikud osaleksid igal pool meie töös. me oleme Euroopa Parlamendis moodustanud töögrupi Lissaboni leppe ellurakendamise erikomisjon ja mina olen äh, selle äh, töögrupi esimees, meil on ka ähm, kolm aseesimeest ja põhiõiguste äh, vabandust, põhiseaduse komisjoni ja esindajad ja tegelikult ja kõikide poliitiliste fraktsioonide esindajad. oleme koostanud dokumendi mida, mille on äh, parlamendi juhatus heaks kiitnud, tegemist ei ole mingisuguse salastatud dokumendiga, tegemist on täiesti ametliku, täiesti avaliku dokumendiga, hoolimata sellest, et tegemist on parlamendi töödokumendiga ja mul oleks äh, hea meel, kui äh, te kõik tutvust-, tutvuksite selle dokumendiga. tegemist on väga olulise dokumendiga just nimelt liikmesriikide parlamentide heaks ma olen kindel, et ei ole veel sellega tutvunud, aga oluline oleks sellega tutvuda. ma, väga hea oleks, kui kõikidel teil oleks see dokument olemas, kui te tutvuksite sellega, millega Euroopa Parlament tege-, tegeleb, kuhu me kavatseme liikuda ja millised on meie seisukohad ja äh, ja kuidas meie näeme oma suhete rakendumist nii, et meie töö oleks äh, võimalikult tõhus, äh, koostöö oleks võimalikult tõhus ja võimalikult äh, hästi kulgev. ja nii, meie koostöö peaks olema üles ehitatud nii, et me suudaksime jagada ühiselt nii vastutust kui pädevusi. eilsed ja tänased arutelud ja eilne ja tänane kohtumine on toimunud väga erilises õhkkonnas, meie hulgas on küll neid, kes on kritiseerinud, et Euroopa Parlamendi liikmed ei olnud siin piisavalt esindatud, tegemist on tõesti probleemiga, seda tuleb tunnistada ja me peame mõtlema, kuidas seda probleemi saaks lahendada, see probleem vajab lahendamist. sellepärast, et selliste erakorraliselt oluliste kohtumiste puhul, mis on üsna harvad, ei saa leppida olukorraga, et äh, meie read on tühjad. ja ka meile on alatu paraku see, äh, selline olukord, kus äh, tähtsad komisjonide koosolekud toimuvad selliste üritustega samal ajal, nii et tuleb langetada valikuid. härra Jouyet, kes eile sõna võttis, rääkis ka sellistest olulistest küsimustest. ta tänas Euroopa Liitu selle eest, et majanduskriisi kõige hullemad ajad on nüüd selja taha jäetud. komisjoni esimees, komisjoni president, vabandust, rääkis sellest samast, ehk meil ei maksa siin liialdada, aga tõsi, on tõsi, kõikides liikmesriikides ta äh, ei ole veel saavutatud äh, olukorda, kus võiks äh, öelda, et kriis on päris selja taha jäetud, on liikmesriike, mis, kes on tõesti kriisi juba läbinud ja võivad nüüd keskenduda rohkem tulevikule, aga mõningad on veel selle protsessiga ametis ja tunnevad hirmu tuleviku ülesehitamise võimaluste ees igal juhul meie pilgud on pööratud tulevikku ja me asume, käärime käised üles ja asume tööle väljakutsete kallal, mis meid ees ootavad. Need ongi mõtted, mida soovisin teiega jagada. siin on äh, igalt poolt jagatud äh, mitmeid erinevaid äh, mõtteid, majandusjuhtimine, kooskõlastamine Euroopa tasandil, sotsiaalküsimused ja paljude meetmete osas on suuri vastuseise, aga kui me tegutseme ühiselt, siis on ka meie saavutused kindlasti suured. lõpetuseks tahaksin tänada teid siin te üritusel osalemise eest ja koostöö eest, iseäranis südamlikult tahaksin tänada komisjoni presidenti, kelle päevakava on väga tihe, kuid ta leidis siiski aega, et veeta tänase ennelõuna meiega, niisiis minu südamlik tänu teile, komisjoni president, kohtume järgmisel kohtumisel ja palun, et Euroopa Parlamendi sekretariaat kannaks selle eest, et teie oma parlamentide sekretariaatide kaudu saaksite ka viimase, aga saaksite kätte meie Euroopa Parlamendi erikomisjoni raporti, mis käsitleb suhteid liikmesriikide parlamentidega. ja minu jaoks on oluline, et teil on see isiklikult olemas. ja kui ainult äh, teie parlamentide spiikrid selle saavad, äh, siis äh, tõenäoliselt parlamendi spiikritel on nii mitu rauda tules, et see dokument jääbki lugemata. et loodan, et te suhtute huviga seitsme-kaheksa leheküljelisse dokumente, dokumenti, mille sisuga võite te viima, viia kurssi ka teised. meie oleme igal juhul valmis teie arvamusi väga tähelepanelikult kuulama ja kasutaksin seda võimalust ja tänaksin veel kord tänasel üritusel osalemise eest ja sooviksin teile ka head kodureisi, kojureisi.